komisjoni avaldus Euroopa rände tegevuskava välisaspektide hetkeseisu kohta ning liikumine uue rändekokkuleppe suunas. ja anname sõna kõigepealt Euroopa Komisjonile, härra Timmermans, palun, teil on sõna. suur tänu, proua juhataja Federica Mogherini ja mina tunneme täna head meelt teie poole pöörduda, nagu te teate, viimasel paaril kuul oleme teinud väga tihedalt koostööd teie parlamendiga. smuugeldajate küsimuses Türgi ja Euroopa ranniku vahel ja arvestades seda, mida me oleme ette võtnud, on äh, pandud piir äh, Egeuse mere marsruudile ja üle Türgi tuleb väga vähe inimesi. aga vaadake, mis äh, toimub äh, Vahemerel, inimesed hukkuvad, inimkaubitsejaid on väga palju, kes on leidnud endale uue ärimudeli ja seega mul väga hea rääkida uutest lahendustest, jätkusuutlikest lahendute, lahendustest. me ei saa lubada sellist asja, inimelude kadu sellises mastaabis ja me peame andma annast kõik eh, endast, et sellele lõpp teha ja sellepärast me peamegi leidma paremad koostöövõimalused päritolu- ja transiitriikide esindajatega selleks, et rändeküsimused lahendada pikemas perspektiivis, aga leida lahendused ka kohe praegu nii Euroopa Liidus kui liikmesriigis on vaja need lahendused leida. eelmise aasta kõige olulisem õppetund äh, ka meie tippkohtumiselt oli see, et me tuleme välja nüüd uue partnerlusleppega, mis puudutab äh, rände tegevuskava ja palume, et Euroopa Parlament ja Nõukogu liikmesriigid ja Euroopa Investeerimispank toetaksid seda täiel määral. see raamistik äh, kaasab kõiki osapooli, kolmandaid riike, Euroopa Liitu, liikmesriike, kes ühiselt kontrollivad rändevoogusid ning soovivad äh, hästi hallatud äh, rännet suunatud on see tulemustele ning äh, kaasab kõiki Euroopa Liidu ressursse ja vahendid selle eesmärgi täitmiseks. meie eesmärgiks on kasutada positiivseid ja negatiivseid võimalusi liikmesriikidega, kes on valmis meiega koostööd tegema ning äh, ette on nähtud ka tagajärjed nendele, kes koostööd ei tee. see liikmesriigid peavad oma osa täitma ja olema valmis äh, kaasa töötama. me loome koordinatsioonimeetme, mis äh, täiendab Euroopa Liidu ühist Äh, pingutust, ühiselt suudame me palju rohkem panustada. operatiivselt meie eesmärk on päästa inimelusid Vahemerel, saata tagasi need, kellel ei ole õigust siin viibida ning äh, aidata sisserändajatel ja põgenikel jääda kodule lähemale, ilma et nad peaksid ohtlikke reise ette võtma. kui me vaatame seaduslikku rännet, siis me peame avama oma uksed neile, kes äh, kellel on õigus siia tulla, see puudutab ka sisserändajate ümberasustamist. me näeme ette konkreetsed lahendused, arvestades päritolu ja transiitriikidega ning inimeste ümberpaigutamisega. selline lähenemine toob käegakatsutavaid tulemusi nii põgenikele, kolmandatele riikidele, Euroopa Liidule ja loomulikult ka meie enda kodanikele ette on nähtud teatud prioriteetriigid Jordaania, Liibanon, Niger, Mali ning Etioopia muuhulgas. loomulikult suurendame oma koostööd ka Tuneesia ja Liibüa. kõigepealt soovime parandada piirihaldust äh, koha peal ja selleks on vaja ka rahastust. viis miljonit eurot on ette nähtud selleks Euroopa Arengufondist ja kutsume üles liikmesriike sama määral panustama, et jõuda ühe miljardini. seda võiks teha kohe, me ei pea ootama, et järgmised laevad äh, põhja lähevad, aga see ei puuduta ainult lisarahastust, vaid äh, juba praegu olemasolevate rahade paremat ärakasutamist. kui me oma jõude ühendame, siis ühiselt on meil kättesaadav kaheksa 8 miljonit eurot järgmise viie aasta jooksul. kui me vaatame väljakutseid pikemas perspektiivis, siis peame parandama võimalusi ka päritoluriikides, et inimesed ei ole sunnitud lahkuma ja selleks me peame ümber kaaluma meie tavapärased arengukoostöö võimalused ning nägema ette suurema rolli erainvestoritele. regiooniti on pudelikaelad investoritele erinevad, kuid me eeldame, et Euroopa strateegiliste investeeringute fondi võiks korrata ka väljaspool Euroopat. loome investeerimisfondi, mis kaasaks erainvestoreid kõigepealt Aafrikas ja Euroopa Liidu naaberriikides. selleks mobiliseerime kolm koma üks miljonit eurot, mis peaks jõudma kolme neljakümne ühe miljardi euroni ja isegi kuuekümne kahe miljardini, kui Euroopa Liidu liikmesriigid ning teised panustavad sellisel juhul ma olen veendunud, et me jõuame konkreetsete tulemusteni, meil on vaja kõikide institutsioonide panust ja samamoodi ka kõikide riikide panust, aitäh! suur tänu, härra asepresident ja nüüd äh, proua Mogherini. suur tänu, proua juhataja, lubage hetkeks avaldada äh, kaastunnet äh, Gianluca Buonanno perele tema kaotuse puhul. meil ei ole alati olnud temaga ühtsed seisukohad, temaga on toimunud meil siin kojas kui ka äh, Itaalia parlamendis väga elavad arutelud, äh, ka siin kojas on meie seisukohad läinud lahku, aga ennekõike oleme me siiski mitte poliitikud, vaid inimesed ja seega minu kaastunne tema abikaasal, tema lastele ja tema fraktsioonile siin ja ka Itaalias, kuid tuleksin siis tänase teema juurde koos äh, Franzi ja ülejäänud äh, komisjoni kolleegiumiga tutvustame me teile täna ühelt poolt äh, väga jõulisi poliitilisi sõnumeid ja teisalt toome välja konkreetsed äh, lubadused. ja loodetavasti äh, toetab meid selles ka Euroopa Parlament, Ülemkogu ja ülejäänud Euroopa Liidu institutsioonid. kõigepealt sõnum meetodi kohta e. Kuu aega tagasi olime Franziga samuti siin üheskoos, nagu ka täna, ja rääkisime ühel teisel teemal, kuid see on äh, näide sellest, kuidas komisjon oma tööd teeb, me koondame jõud äh, nii välis- kui ka sisepoliitilises plaanis ja üritame siis konkreetsed tegevused tuua oma visioonidele toetuseks. tahan tänada nii Franzi kui ka meie teenistusi, kes on viimastel aastatel väga ilusa koostöömudeli välja arendanud. teiseks ma tahaksin mainida paradigma ja suhtumiste muutmist me peame eemalduma sellest lähenemisest, mida oleme rakendanud tänaseni. nimelt, et see pagulaskriis on äh, Euroopa kriis, äh, vaid äh, peame jõudma selleni, et rände- ja pagulaskriis ei ole mitte ainult Euroopa, vaid terve maailma probleem ja Aafrika ja Aasia probleem samamoodi, et sellised Äh, probleemid on üleilmsed ja neile tuleb leida ülemised lahendused. eile olin ma New Yorgis, pöördusin ÜRO Julgeolekunõukogu poole, kohtusin äh, ÜRO peasekretäriga, tegime koostööd rände tippkohtumise äh, suunas, mis toimub New Yorgis ÜRO kontekstis septembris, vot niimoodi me peamegi tegutsema, see on vastutus, mida jagab terve maailm, iga riik, iga regioon, terve maailm, kõik regionaalsed institutsioonid peavad oma osa kandma. Euroopa üritab oma rolli kanda, üritab päästa inimelusid, päästa neid äh, äh, merel, kümme tuhat kümned tuhanded inimesed on juba päästetud läbi Sofia päästeoperatsiooni, aga paljud inimesed tuleb veel päästa, mitte ainult äh, neid inimesi aga ei tule päästa, kes hukkuvad merel. tuhanded inimesed hukkuvad kõrbes, enne kui nad jõuavad rannikule kelle kohta pildid küll ei äh, jõua meie teleekraanidele, kuid äh, kes siiski sellel teel hukkuvad. ja selline paradigma muutus aitab meil luua ülemaailmseid partnerlusi, seda on meil hädasti vaja selleks, et sellisele ülemaailmsele nähtusele reageerida. kolmas selge sõnum komisjoni poolt on see, et me peame keskenduma oma partnerluslähenemisele. kõigepealt äh, nende riikidega, kes on meie lähipiirkonnas Vahemere äärsed riigid Jordaania ja Liibanoni puhul äh, on juba see pakett käivitatud ja see pakett, äh, sellel on võetud ka selge kohustus see rakenduda, rakendada, aga keskendume Aafrikale, Aafrikale demograafilistel põhjustel, majanduslikel põhjustel, kliimamuutuste küsimuste pärast ja ka võrdõiguslikkuse pärast, need, äh, Aafrika on väga oluline kontinent, kui me räägime rahvaste liikumisest. ja see ei muutu niipea seni, kui me ei äh, võta kasutusele strateegilist lähenemist pikaajalises, aga ka lühiperspektiivis, ähm, kui me ei lahenda neid poliitilisi küsimusi, mis on peamiseks põhjuseks, miks inimesed oma koduriikidest lahkuvad ja oma teatisega oleme meie oma suhted Aafrikaga äh, seadnud strateegilise partnerluse tasandile ja selleks ette näinud ka teatuid äh, vahendeid ja tuleme nüüd siis konkreetselt faktide juurde, Franz rääkis juba arvudest, majanduslikest näitajatest, kõigepealt suurendame Aafrika usaldusfondi vahendeid viissada miljonit lisaeurot, ehk kokku siis kaks koma kolm miljardit eh, on Euroopa suunanud Aafrika suunalistele rändega seotud küsimustele ja pöörduksin nüüd siin liikmesriikide poole, et nad samaga vastaksid, sest et ka siin on vaja järjepidevust. teiseks eh, me oleme võtnud endale selge kohustuse, et äh, rändekokkuleppe raames äh, sõlmitakse partnerluskokkulepped, äh, Jordaania puhul juba see niimoodi on, sellele me oleme juba alla kirjutanud, nüüd see tuleb rakendada, Nigeeria, Niger, Senegal, Mali ja Etioopia on prioriteetseteks riikideks samuti, kõigi nendega äh, oleme me viimase seitsme-kaheksa kuu jooksul juba käivitanud arutelud nii valitsuste presidentidega, aga ka kohaliku sektori esindajatega, vabakondadega, selle kohta, et mida nendel riikidel on vaja väga konkreetsetes piirkondades teinekord, konkreetsetes külades äh, või regioonides kus enamus äh, migrante tulevad, sellepärast et seal on kas äh, majanduslikud või sotsiaalsed tingimused väga kehvad või äh, on inimõigused sattunud surve alla. ja seega meie tegevused peavad olema teinekord väga sihi, väga hästi sihitud, kui see on vajalik ja peame liikuma edasi abi andmisest investeeringute faasi Aafrika suunas, eriti nende prioriteetsete riikide puhul siis meil on vaja sellist lähenemist, mis annaks midagi kõigile. kui tegemist on üleilmse probleemiga, siis seda tuleb ka üle, üheskoos üleilmsel tasandil hallata. üsna tihti äh, kõik riigid, päritoluriigid ja transriitriigid, nad on teinekord äh, ka sihtkohariigid ja nad peavad samuti saama nende voogudega hakkama ja see tähendab toetust siis infrastruktuuri ja, ja, ja toetust erinevatest äh, aspektidest. ja nüüd kolmandaks, pikaajaline lähenemine, Franz sellest juba rääkis, me oleme käivitanud välisinvesteeringute plaani, ja minu meelest on see Kopernikuse revolutsioon täiesti meie väliskoostöös, me oleme sellest rääkinud äh, arengu- ja välisministritega välisasjade nõukogudes viimasel kahel korral. räägime siin Aafrikasse investeerimisest, me üritame nutikalt siduda Euroopa vahendid äh,, avaliku sektori vahendid, erasektori vahendid, ega erasektorit ei tohiks peljata, ja rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide vahendid, alustades siis Euroopa Investeerimispangast ja lähtume siin Euroopa strateegiliste investeeringute fondi heast eesmärgi, heast eeskujust, õpime sellega tehtud vigadest ja arendame välja siis nii-öelda investeerimiskava oma partneritega, kellel on vaja taristu ja sotsiaalabi, töökohtade loomisel abi ja majanduskasvu äh, toetamiseks abi ja ma arvan, et lõpuks ometi oleme leidnud lahenduse, mis annab leevendust kohe ja on strateegilist iseloomu samas ja ma tõesti arvan, et see võib olla täienduseks äh, nendele ettepanekutele, millele me võtsime vastu eelmisel aastal ja et ei katke järjepidevus. nimelt siis meie rändeagendas, tegevuskavas, seal oli üks osa välismeetmeid juba ette nähtud, nüüd läheme edasi äh, kaugemale, arvestades seda, mida öeldi suurepärasel Valletta tippkohtumisel, arendame oma suhteid Aafrika partneritega ja arendame edasi oma arengutegevust, mida me oleme teinud viimastel aastatel, seda nii keskpikas kui ka pikas perspektiivis, suur tänu! suur tänu, proua Mogherini ja nüüd äh, siis fraktsioonide esindajad, kõigepealt jah, härra Veiber. kallid kolleegid, äh, proua juhataja, asepresidentid rändeteema on meie ajastu kõige suurem teema ja selle kohta on tulemas kindlasti veel palju arutelusid ja paljudele äh, fraktsioonidele on asi põhimõtteliselt selge, sellel medalil on kaks külge, jah abile, jah partnerlusele, me peame inimeste hukkumise oma naaberpiirkondades lõpetama, aga teisalt on täiesti selge, et me peame Euroopat kaitsma uute rändevoogude eest. seda kardavad ka eurooplased, need on selle ühe ja sama mündi kaks külge, mille eest me kõik vastutame ja siis äh, väga oluline on see, mida ütlesid komisjoni esindajad siin ka täna. me peame kodanikele selgelt näitama, et kui komisjon teeb häid ettepanekuid, kui me oleme ühtsed, siis me te-, suudame saavutada ka tulemusi. Äh, Balkanis kaua valitsenud erakorraline äh, olukord on leidnud lõpu, Egeuse merel on saavutatud tasakaal ja inimkaubitsejatelt on võetud nende relvad ja seal hukkub täna vähem inimesi. ja kui me üheskoos midagi ette võtame, siis me me ka midagi saavutame. abi jõuab kohale küll väga aeglaselt, sada miljonit äh, vahendit, raha on jõud-, sada miljonit on nüüd jõudnud Türki äh, ja me aitame ka see, seega rahaliselt. ja me oleme üritanud nüüd kontrolli alla saada ka pikema perspektiivi probleemid ja ma tahaksin äh, Rahvapartei fraktsioonil ähm, tunnustust avaldada sellele, et libe komisjonis saavutati väga ilus koostöövorm näiteks rannikuvalve osas, piiri- ja rannikuvalve osas. muidugi, mis valmistab pettumuse, seda lubate mul veel öelda, on see, et kui me vaatame praegu Aafrika usaldusfondi, siis liikmesriigid ei ole siin lootusi täitnud liikmesriikidelt on tulnud väga vähe ja ma arvan, et need lubadused, mis Valletas anti, need tuleb ka rakendada ja see tuleb liikmesriikidele selgelt öelda, see on esimene samm, aga teine samm on nüüd siis selles, et kuidas strateegiliselt edasi suhelda oma naabritega, eriti Aafrikas. loomulikult meie mandri saatus, Euroopa saatus on eksistentsiaalselt seotud äh, Aafrika mandri arenguga. ja seega ma tänan äh, komisjoni tänaseid ettepanekuid, Federica Mogherini, Franz Timmermans, äh, volinik Haan ja Stelionidis on äh, samuti olnud selle tööga seotud. suur tänu teile, see on heaks aluseks meie edasisele tööle aastani kaks tuhat viiskümmend ilmselt kahekordistab Aafrika elanike arv ja ma arvan, et seega on see üks nendest põhilistest teemadest Euroopa jaoks tulevikus. ja me vaatame, peame vaatama tõele näkku, me peame probleeme tõsiselt võtma ja seda mitte ainult sellepärast, et me tunneme kaasa Aafrikale, vaid sellepärast, et meil on endal huvid mängus, meie enda huvide pärast me peame toetama seda Äh, mandrit, me peame rohkem äh, raha sinna andma, me peame rahasid paremini kasutama, juba neid vahendeid, mis on eraldatud ja me peame leidma ka uusi lahendusi ja seega Rahvapartei fraktsiooni puhul, poolt ma tahaksin rõhutada seda, et äh, see nii-öelda Aafrika EFSI fond selleks, et selle tulet-, et selle Äh, efekt, võimenduse efekt oleks, oleks suurem, seda me toetame. ja äh, meie kaubanduspoliitika on ka väga oluline äh, hoob, millega me oma välispoliitikat ajame ja, ja sellele tuleks täpselt samamoodi mõelda, me peame ka kaubanduslepingute puhul rääkima selgete sõnadega, kui mõni Aafrika partner näiteks ei tee meiega koostööd, ei võta tagasi illegaale kui ta ei tee koostööd, siis sellel peavad olema ka mingisugused tagajärjed meie kaubanduspoliitikale. me ei saa lihtsalt äh, tavalist äh, tööd siis jätkata nende partnerriikidega ja sellepärast äh, peame me nende partneritega ka selgete sõnadega läbirääkimisi pidama jah, täna on siin räägitud ka sinisest kaardist ja legaalsetest viisidest Euroopasse tulla, meie fraktsioon on valmis konservat-, konstruktiivseid arutelusid pidama, sinise kaardi osas ka tegema, pidama edasisi arutelusid aga Euroopa Liidus on jätkuvalt miljoneid inimesi, kellel ei ole tööd, meil on miljonid äh, noored inimesed, eriti mandri lõunaosas ilma tööta ja seega ma ütleksin oma fraktsiooni nimel väga selgelt, et see sinise kaardi süsteem ei tohi tähendada seda, et me avame äh, teed, kus jällegi rohkem äh, majandusmigrante tuleb Euroopasse. Euroopa noortel peab ka olema tulevik, enne kui me Aafrika noortele anname tuleviku Euroopa mandril. suur tänu äh, komisjonile ettepaneku eest, äh, me saame üheskoos selle asjaga hakkama. suur tänu, Weber. ma tahaksin öelda, et enne kui järgmisele kolleegile sõna annan, et ma ei anna sinise kaardi küsimustele võimalust, sest meil on väga palju kõnelejaid. härra Pitella, teil on sõna. suur tänu härra äh, asepresident, ma sooviks, et te räägiksite tõtt. me oleme viimastel aastatel väga lühinägelikud olnud. me ei suutnud ette näha, et äh, noor manner Euroopa vastas äh, oli aina suuremates raskustes, samas oli neil ka väga suur potentsiaal. aga eelkõige ei suutnud me näha seda, et oleksime võinud selle mandri äh, muresid jagada, mõelge selle peale, eh, kõik need eh, probleemid, kõik need väljakutsed, mis Euroopa ees seisavad, on ka Aafrika ees, näiteks võitlus eh, terrorismi vastu. samuti migratsioonivoogude haldamine, kas saame sellega teha ilma Aafrikata, samuti regioonide vaheline dialoog, arenguküsimused samuti ka ehm, kultuuriline areng. Aafrika on meie jaoks partner, asjad hakkavad nüüd muutuma ning eh, muutuvad tänu Itaalia valitsusele ning tänu Euroopa Komisjonile. sooviksin teile kõigile aitäh öelda, sooviksin teile öelda eh, proua Mogherinile, eh, härra Timmermansile, kogu Euroopa Komisjonile ning mul on siin kaks olulist aspekti, mida arvesse võtta. kõigepealt eh, finantsvahendid. Teie olete endast andnud parima viissada miljonit reservifondist, see on parim, mida eh, komisjon teha sai ja kokkuvõttes eh, sõltub ülejäänu nüüd liikmesriikidest. me ei saa lihtsalt sõnade tegemisega piirduda, me peame jõudma tegudeni ja siis veel ka äh, Eh, siis on veel ka võimendus eh, eh, küsimus. me peame kaastama Euroopa Investeerimispanga juhtimisküsimustesse ning missiooni tuleb muuta, me ei saa lihtsalt finantseerida äh, AAA projekte, sest neid Aafrikas lihtsalt ei ole, kuid Aafrikas on vaja väga palju ära teha ja praegu me lihtsalt raiskame aega. Aafrika suunalised projektid on ausalt riskantsed, nad ei ole kolmekordse A-projektid ja teiseks on need ka muudel põhjustel keerulised praegusel hetkel ei ole küsimus ainult julgeoleku küsimustes ja selles, kuidas hallata migratsioonivoogusid. ning äh, mõelgem ka selle peale, kuidas me räägime sellest, et eh, aafriklased tulevad Euroopasse eurooplaste töökohti ära võtma, see väide lihtsalt ei vasta eh, tõele. peame suutma eh, kaugemale vaadata Eh, praegused kokkulepped aitavad meil suurendada eh, julgeolekut, kuid eh, meil oleks vaja suuremat kultuurilist, poliitilist, majanduslikku partnerlust Aafrika riikidega. kui proovitakse lihtsalt piirduda migratsioonivoogude kärpimisega, siis sellega kaugele ei jõuta. arvan, et meil peaks olema vahendid, mis suudaks suurema alliansi sõlmida Aafrika riikidega ning arvan, et see oleks tõesti revolutsiooniline muutus. proua Stevens järgmisena. suur tänu. president, kolleegid, komisjonil on nüüd uus plaan, te soovite rahanduslikult aidata Aafrika Aafrika transiitriike ühe eh, eh, tingimusega, nimelt et nad võitlevad eh, inimkaubitsejatega ning teiseks peavad nad tagasi võtta illegaalsed immigrandid, kes saadetakse Euroopast välja. meie sooviksime kokkuleppeid, mis ei laseks inimestel uppuda Vahemeres ja praegu soovime saata tagasi eh, illegaalseid immigrante Tuneesiasse, Egiptusesse ja mujale, samas aga üritame eh, teha jõupingutusi ka selleks, et välja selgitada, kes on tegelikult pagulased, nagu me ütlesime eh, ka oleme siin rääkinud ka sellest, et eh, õhus rannikuvalve, piirivalve aitaks paremini tagasi saada illegaalseid immigrante. nüüd tuleb äh, Äh, äh, see äh, val-, ka val, välja selgitada, kui suur lagi, kõrge lagi on meie võimel vastu üldse võtta inimesi. härra Verhofstadt, suur tänu, kallid kolleegid, kõigepealt sooviksin ma komisjonile öelda, et mul on äärmiselt hea meel nende globaalse lähenemise üle, millele ka täna jõudsite koos meie piiri- ja rannikuvalvega Eh, loodetavasti suudame jõuda ka eh, humanitaarviisadeni aasta lõpuks eh, ning ma tahaksin öelda isikliku noodina, et mina olin Tamperes Põhja-Soomes esimesel ministrite nõukogu kohtul ja rääkisime, et sealt, seal tuleb kokku panna asüüli- ja migratsioonipoliitika, see, ta otsustati üheksakümne üheksandal aastal, seitseteist aastat on sellest nüüd möödas. ning võib öelda, et nüüd hakkame sellele tasapisi lähemale nihkuma. nii et kokkuvõttes võib öelda, et ma olen globaalse lähenemisega rahul, aga ma ei ole nii väga rahul sellega, et äh, migratsioonist äh, hakatakse migratsiooniteemalisi kokkuleppeid kolmandate riikidega sõlmima kallid kolleegid komisjonist, äh, see tähendab seda, et lihtsalt dubleeritakse kokkuleppeid Türgiga. sellega on mul mitmeid tõsiseid probleeme, sest olge aus, olgem ausad, äh, Amnesty Internationali raport möödunud nädalast äh, näiteks äh, Türgi lepingu kohta Euroopa jaoks on see tee edasi, see on positiivne, sellepärast et, sellepärast et vähem inimesi tuleb üle Vahemere aga samas hakatakse minema üle Vahemere muudest paikadest. üks küsimus on seotud teisega ning sõltumatult sellest, mida ütleb raport, peab ütlema seda, et äh, pagulaste jaoks äh, ei äh, ole see mingisugune lahendus, pagulased elavad kohutavates ti-, tingimustes, sada tuhat neist elab ISISe ning Türgi konfliktiga Süüria piiri ääres, neil inimestel ei ole ka saada võimalus asüüli, sest Türgi ei ole ratifitseerinud kõiki Genfi eh, konventsiooni protokolle ning sellega seoses ei ole võimalik neile anda asüüli. kokkuvõtteks võib siis öelda, et eh, pagulaste jaoks on see kokkulepe traagiline, see on dramaatiline, see on probleem ning öelda siin, et meil on nüüd eh, lahendus probleemidele, see lihtsalt dubleerib meie kokkulepet Türgiga ning me Äh, lihtsalt äh, jagame selle probleemi laiali teistesse riikid, teiste riikidesse, see ei ole lahendus, sellel ei ole tulevikku. me ütleme, anname raha, teie võtate pagulased, see ei ole kokkulepe. minu ettepanek on, et selle asemel, et selline kokkulepe sõlmida, meil vaja nende riikidega tõelist partnerlust ja selles on väga keerulisi elemente, mida arvesse võtta, sest meie kõik, mitte nemad võt-, avame näiteks neis riikides vastuvõtukeskused, et koguda kokku need migrandid ja asüülitaotlejad Liibüas, Egiptuses, Tuneesias, Liibanonis, Jordaanias, Põhja-Aafrika riikides. ja teiseks peame neid koos juhtima ja üritame eristada tõelised pagulased, kes tuleb, võib ümber asustada ümber Euroopa Liitu. see on üks võimalus ja kes on illegaalne immigrant, kelle jaoks tuleb leida võimalusi transiitriikides või päritoluriikides. me peame neile andma e, võimalused ja tuleviku e, sellistes riikides. ärgem unustagem, et Aafrika majanduskasv on praeguseks neli kuni viis protsenti aastas, seega on hea alus sõjade Eh, projektide eh, käivitamiseks sellistes riikides, see on minu meelest tee edasi, mitte lihtsalt, et anname teile raha, eh, andsime teile raha kakskümmend aastat tagasi, lubasime anda, aga ei andnud, aga nüüd saate raha, kui te hoiate pagulased endale, see pole minu jaoks kokkulepe, kui see on kokkulepe, siis mina olen selle vastu ning ma loodan, et me suudame tegelikku partnerlust arendada, nendega hallata koos piire, samuti koostada projekte transiidiriikides, see on tee edasi, peame ettepanekud selles suunas arendama ning veel, veel üks küsimus sinise kaardi osas, see sinist kaarti pole tegelikult olemas, praegusel hetkel on neid kümme tuhat kasutusele võetud, see on hea katse, ma ei arva, et see on parim võimalus edasi minna, on olemas veel parem, ehm, ehk siis teha üks ehm, sinine kaart, nagu on üks roheline kaart Ameerika Ühendriikides, eh, mis asendaks kahtekümmet kaheksat sinist kaarti Euroopa Liidus. meie Euroopa Parlamendina oleme, oleme ülesande ees survestada nõukogu äh, selleks, et oleks üks süsteem kahekümne kaheksa süsteemi asemel, mis selle direktiivi tulemusena võib tekkida. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Spinelli. aitäh. rändekompakt on siin korduvalt välja toodud, aga tegelikult äh, need õigused lähevad teie ettepanekus vastuollu, siin räägitakse tagasisaastmisest aga see on tegelikult lihtsalt äh, tagasisaatmiskokkulepe, mida üritatakse siin varjata ebaõnnestunult. tuhanded uppusid mais Vahemeres, te ütlete, et me peame aitama neid inimesi oma koduriikides ja nimetasite kuute Aafrika riiki, keda aidatakse, aga kõik majanduskoostöö on seotud tagasisaatmise ja piirikontrolliga ja see abi, mida te lubate, on tegelikult diktatuur need inimesed tuleb hoida põgenikelaagris, muidu te abi ei saa. inimesed ei, ei peaks oma kodudest lahkuma, süürlased, iraaklased ei peakski siis sõja eest justkui põgenema, inimesed, kes elavad diktatuurirežiimides Eritreas ja mujal, peaksid sinna jääma. ütlete, et inimesed peavad olema vastupidavamad, peaksid jääma oma päritoluriikidesse või transiitriikidesse aga kas te üldse teate, millest te räägite, kui te lihtsalt äh, räägite siin vastupidavusest ja psühholoogilisest äh, mõjust. ma olen siin välja toonud ka Itaalia valitsuse süüdlasena. see on justkui äh, Lady Macbethi olukord, kes nägi igal pool oma kätel verd see on häbiväärne kokkulepe Türgiga, mis on juba sõlmitud. see, mida te juba praegu teete, härra Timmermans ja proua Mogherini, on täiesti vale ja te olete lihtsalt samas paadis paremäärmuslastega. no I m sorry uh,, madam sergeant. nii, proua Sargentini, palun järgmisena. Thank you, chair. aitäh härra Timmermans, jutt on taas kord Euroopa Liidu Türgi kokkuleppest ja uutest kokkulepetest Aafrika riikidega, kus komisjon ja liikmesriigid üritavad äh, takistada inimeste hukkumist ja mõjutada rändevoogusid. me kordame neid samu vigu, mida me tegime Türgiga. me ütleme nüüd, et Aafrika ja Aafrika riigid, me mõistame teie probleeme, kuidas me saame teid aidata, aga Euroopana me ütleme seda, et meil on siin populistid, kes on äh, päris võimukad ja me peame rändevooge peatama. vaatame natukene statistikat, kas te jõuate nende eesmärkideni? tänavu on samal ajal rohkem inimesi hukkunud võrreldes eelmise aastaga. Need on ja jätkuvalt inimesi hukkub. seega me peame vaatama, kuidas me saame oma abikäe ulatada. oluline, mida te ütlesite, oli see, et vaesus on põhjus, miks inimesed Euroopasse tulevad. algatasite ka arutelu sellel teemal rände puhul aga samal ajal te lähete vastuollu arengu põhimõtetega ja arengukoostöö põhimõtetega, kui me vaatame Lissaboni kokkulepet ja vaesusevastast võitlust, aga nüüd tahab komisjon kasutada seda raha, et piirid sulgeda, inimesi takistada lahkumast ja kui lubate, härra Timmermans, ma sõnastaksin siin natukene ümber. kui piirid sulgeda, siis ei ole kellelgi enam midagi süüa vaadake arenguministrit Euroopas, arengukoostöö liikmeid. Te ise ehitate uusi piire. milleeniumi arengueesmärgid on olulised, puudutab ka üleilmseid kestlikke eesmärke, mida me peame ühiselt ületama Te ise rääkisite sellest, te ütlesite ka, et äh, selliste riikide puhul nagu meie ei ole mingit põhjust, miks me ei suudaks SKT-st null koma seitse protsenti ette näha arenguabiks. nüüd hakkame hoopis Euroopat tugevdama selle rahaga, selle asemel, et ebavõrdsuse vastu võidelda, mis valitseb mujal maailmas. aitäh! tundub, et tõlkega on tehniline probleem saksa keeles, aga ainult saksa keeles. üritame seda parandada. aga nüüd vist tõlge jälle toimib. järgmisena saab sõna kolleeg Paksas. proua asepresident, head kolleegid, nagu me teame, ei saa usaldust osta, truudust osta, isegi kui me suudame midagi osta, siis sellel on väga lühiajaline mõju. kas komisjon soovib siis ära osta Ida-Aafrika riigid, suunata sinna miljardeid, et peatada rändevoog, need kuus miljardit, mida kasutati varasemalt, et Türgi ära osta, see on täielik naiivsus sest raha kuulutatakse ära, aga probleem jääb alles. oh ajatoh kombed, nagu ütles Cicero. võib-olla peaksime ka terroristidele hakkama rahumaksu maksma, maksame seda Brüsselis, Londonis, Pariisis ja teistes pealinnades. kas poole aastaga suudame arutada sellist ettepanekut siin. ma kordan üle, mida ma ütlesin ka rändekriisi alguses. peamine tingimus, kuidas Aafrika riikidega kokkuleppeid sõlmida, peab tuginema piirkondlikele tugevatele piiridele, kõik toetusprogrammid nendele riikidele peavad olema seotud äh, rahu ja stabiilsuse tagamisega nendes riikides. teine tingimus mis on oluline, puudutab ranget kontrolli Euroopa lõunapiiril. me peame loobuma sellest kvootide poliitikast, sellepärast et see soodustab rännet, sest saadetakse välja sõnum, et inimesi oodatakse siin, me hoolitseme nende eest. sisserändajad ja inimkaubitsejad saavad sellest aru kui tulekahju on väga suur, siis peame üles seadma tõkked, aga keegi ei ürita poemüüjaid veenda, et nad tuletikke enam ei müüks. aitäh, järgmisena saab sõna Harald Villimski suur tänu, proua juhataja, daamid ja härrad, kui me nüüd vaatame Euroopa Liidu nomenklatuuri seisukohti, vaatame eh, komisjone, kes on valitud enamusfraktsioonide toetusel, jääb mulje, et eh, neid eh, rändevoogusid tahetakse lihtsalt poliitiliselt. mõelge tagasi sellele, kuidas kaos korraldati Araabias Mugabe, Ben Ali, Mugabe Mugabe ja siis edasi Süüria ja nii edasi, kuidas räägiti siin äh, Araabia kevadest, kuidas on tulnud ilusamad äh, päevad. Araabia kevadest äh, ei tulnud aga ilusaid õisi, vaid hoopis suuri probleeme kas te teate, kes need esimesed olid, kes plaksutasid selliste sündmuste pärast lisaks vasakpoolsetele? esimesed, kes selle üle ruum rõõmu tundsid, olid äh, Saksa autotööstuse juhid Mercedes ja Audi ja BMW, kes tundsid rõõmu selle üle, et äh, tulevad lõpuks odav tööjõud nende riiki ja seega saavad nad äh, suurkontsernide tulusid tõsta. palun rääkige ikka vaadake südamesse, et mida te räägite, mis puudutab Austriat, siis meie oleme alati olnud avatud südamega inimeste suunas, kellel on vaja abi ja toetust ja kaitset. Ungari puhul oli see nii kuuekümne kaheksandal aastal, Tšehhimaaga, Bosniaga oli see nii aastaid edasi, aga nüüd kui see rändevoog, mis maailmast tuleb Austria suunas, kui inimesed tulevad läbi kolme, nelja, viie turvalise riigi, kus on ka Euroopa äh, Liidu liikmesriike sees, siis tuleb lõpuks öelda, et aitab ja tuleb öelda aitab kõigepealt äh, peame me tagama selle, et inimesed registreeritatakse esimeses turvalises riigis, me ei tohi lubada siin äh, neid strateegiaid, mis ainult rohkem ja rohkem ja rohkem inimesi Euroopasse toovad, sest et muidu läheb ka meie laev põhja, suur tänu! aitäh, järgmine saab sõna kolleeg Zarjanopoulos. jah, suur tänu, proua juhataja me näeme, millised on tänased äh, olud. Need, kes on näinud äh, seda, mis toimub praegu Kreeka saarte ümber, Äh, teavad, kui kehv on olukord. Need inimesed, kes ei ole ise kogenud seda, mida tähendab sõda, mida tähendab vangistus, äh, kes ei tea, mida tähendab äh, kinnipidamistsoonis olla oma lastega, kes ei tunne seda, ei, mis tunne on nälg, Äh, ja et äh, samas nähakse, kuidas äh, toitu visatakse lihtsalt ära, siis, siis ei saagi keegi teha õigeid otsuseid, selline inimene pagulased ütlevad, et me ei elagi üldse, me ainult hingame, meil ei ole mitte mingisugust tulevikku, see kokkulepe Türgiga on tehing, mis inimeste väljakannatamatut olukorda veelgi hullemaks teeb. me räägime siin ju ainult sellest, et, et täidame ainult ise oma kõhtu ja teised inimesed unustame ära, me peame võitlema, me peame võitlema selle eest, et me inimesi kohtleme väärikalt, et meie vastuvõtukeskused, kriisikeskused oleksid inimlikud ja oleksime külalislahked. aitäh, järgmisena proua Metsula, palun, poolteist minutit. aitäh, ma tervitan seda arutelu, poliitikutena me ei saa tegeleda ainult äh, tulekahjude tõrjumisega, me peame tegelema ka algpõhjustega, sest muidu me hakkame alati panustama liiga vähe ja liiga hilja ränne on üleilmne fenomen, mis vajab kaastundlikku tõhusat Euroopa juhtrolli. me peame mõtlema kaugemale homsetest pealkirjadest ajalehes. see tähendab ja äärmiselt oluline on ka, et liikmesriigid panustaksid ja aitaksid võimekusi arendada kolmandates riikides. meil peab olema selline uus Marshalli plaan, mis näeb inimestele ette tulevikku, kus nad ei pea hirmu tundma. loomulikult meil on vaja ka paremaid tagasisaatmise meetmeid inimestele, kes ei vasta tingimustele. turvalised kolmandad riigid peavad tegema rohkemat, et oma kodanikke tagasi võtta ja me peame suurendama nende võimekust ka õiguskaitseorganites, varjupaiga taotlemismeetmetes, et inimesed, kes vajavad kaitset, leiavad selle kaitse ka vajadusel väljaspool Euroopat, aitäh! suur tänu, härra Fleckenstein, kaks minutit. suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid Gianni Pitella ütles täiesti õigesti, loomulikult äh, me tervitame seda algatust täna hommikul rääkis Saksa meedia sellest, et tegemist on surveavaldusega Aafrika riikidele. tegelikult ma arvan, et see ei ole esimene prioriteet me räägime siin ennekõike siiski ühtsas, ühtsest partnerlusest, me räägime sellest, et me peame üheskoos rände põhjustega tegelema, me peame investeerima majandusse, töökohtadesse, keskkonda, selleks et inimesed ei peaks teele asuma. me räägime siin sellest, et tuleb võtta äh, võimalused inimkaubitsejatelt äh, elatist teenida, me räägime siin äh, legaalsetest rändeviisidest, sest et meil on neid inimesi Euroopal vaja, vaja. ja me räägime siin sellest, et tuleb luua selline suhtevorm äh, partnerriikidega, et tagasisaatmine ja tagasivõtmine oleks võimalik ei ole mitte ainult tõsi see, et kogu see asi äh, on juba niikuinii jäänud kaua viibima ja tegemist ei ole mitte ainult kriisijuhtimisega, vaid et äh, see plaan näeb ette nüüd pikaajalist partnerlust ja loomulikult peame nüüd kiiresti järgi võtma selle, mille me oleme aastakümnete jooksul jätnud lohisema aga eh, kaks mureküsimust saadavad tänast arutelu, kõigepealt eh, rahastamise küsimus, härra Weber juba viitas sellele, ühest koma kaheksast miljardist äh, on tulnud äh, ühe poole taskust ja ma tõesti ei usu praegu enam liikmesriike, et nad midagi tahavad ette võtta. ja ma ei ole ka tegelikult äh, nii optimistlik kui teie oma prognoosides ja seega on ainsaks lahenduseks see, et liikmesriigid kiiresti ja vahetult maksavad ka sellesse ühisesse katlasse, sest et muidu äh, ei ole mingit mõju ka meie vahenditel. ja teine küsimus on see, et kellele me, kellega me tahame tegelikult koostööd teha üksikute riikide puhul, puhul investeeringud demokraatiasse on loomulikult väga olulised, pragmaatilisus ja realismus, realistlik suhtumine loomulikult ka. ja ei ole sellist mudelit, mis sobib kõigile partneritele, kõike ei saa kohelda ühtemoodi, vaid me peame läbi rääkima üksikutes eraldiseisvates kokkulepetes, mis äh, on suunatud ka meie väärtuste alalhoidmisele suur tänu, härra Fleckenstein, härra Efridge on esitanud teile sinise kaardi, kas olete valmis tema küsimusele vastama? härra Efridge. härra Fleckenstein ütleb ei. selge, ütleb proua juhataja, äh, pole midagi teha. härra Van Orden järgmisena, palun üheks minutiks. suur tänu, proua juhataja minu meelest on meil vaja põhimõtteliselt teistsugust lähenemist ja prioriteediks tuleb seada migrantide arvu vähendamine, kes tulevad Euroopasse väljaspoolt. praegune inimõigustest kantud äh, lähenemine ainult äh, toetab migratsiooni, avatud uksed, see, kui on Euroopasse jõutud, äh, siis juba on tegelikult kindlus selle kohta, et kunagi tagasi ei minda, tohutud toetusmaksed ja inimõiguste konventsiooni juriid-, juriidiline eh, juriidilised kätked on tegelikult eh, rände kõige suuremad põhjustajad ja äh, härra Verhofstadt, teie lahendused ei ole mingi vastus. tunnen muret ka viisavabastamisrežiimide pärast, on näiteid selle kohta, et väga paljud kolmandate riikide kodanikud tulevad legaalselt koridori läbi Euroopas, aga jäävad kauemaks, kui viisa lubab. mida komisjon kavatseb teha selles osas, et neid ei saadeta tagasi ja lõpetuseks veel äh, härra proua juhataja, me ei peaks Euroopa äh, euro, vahendeid rohkem andma või nõudma liikmesriikide eelarvetest äh, to, Euroopa katlasse lisaraha rändepoliitika elluviimiseks. vahendid tuleb leida mujalt eelarveridadest mitte lisaraha ei ole vaja, tuleb loobuda varasemastest prioriteetidest ja panna need teenima uusi prioriteete, niimoodi leitakse raha prioriteetide katmiseks, ei ole mitte mingisugust põhjust, miks liikmesriikidelt peaks rohkem raha nõudma. suur tänu, proua Vikström, järgmisena üks minut. suur tänu ei ole kõhklust ka selles, et tuleb paremini koostööd teha kolmandate riikidega meie naaberpiirkondades, selleks et äh, seljatada rände põhipõhjused, selleks, et tagada legaalsed ja turvalised viisid Euroopasse ja äh, tagada tagasivõtupoliitika äh, ka nende puhul, kellel ei ole vaja rahvusvahelist kaitset. aga ma olen komisjoniga nõus, me peame migratsioonivood saama kontrolli ajal alla, kui me räägime, kui me saadame inimesed tagasi niinimetatud kolmandatesse riikidesse, on täielik tupik, see ei too mingit lahendust ja komisjon peab aru saama, et Euroopa Liidu Türgi avaldus või tehing või kuidas iganes me seda nimetame, on samuti tupiktee. see on loodud selleks, et meie koja demokraatlikust vastutuskohustusest mööda minna. keskendugem nüüd hoopis äh, äh, väärt-, äh, väärika Euroopa migratsioonipoliitika küsimusele, aidakem oma naaberpoliitikut, aga ärgem mitte kunagi pangem Euroopa vastutusi kolmandate riikide õlule, sellepärast et muidu meie mander, meie Euroopa Liit jääbki igaveseks ajaks pantvangiks, aitäh. proua Vergia, üks minut. suur tänu teile, proua president, te tegite väga ilusa kõne, aga see ja ei vasta teie tegelikule poliitikule, härra Timmermans on vähemalt aus, oleme tegelise humanitaarkriisi läve keskel tegelikult lausa ja miljonid inimesed põgenesid oma kodudest sõja ja looduskatastroofide eest ja miljonist jõudis Euroopasse ja meie panus teiste aitamisse on väga väike. praegusel hetkel oleme sunnitud välja järgi andma Türgi poolsele šantaažile. kogu Euroopa välispoliitika peaks olema kasutusel selleks, et, et me aitaks, mitte lihtsalt ei survestaks Aafrika riike, kes elavad isegi rasketes tingimustes. kakskümmend viis protsenti maailma pagulastest on aafriklased ja praegusel hetkel te ei äh, Eh, võitle mitte ainult inimkaubitsejate vastu, vaid te annate neile, eh, kallate vett veel nende veskile. praegusel hetkel on eh, ÜRO pagulasameti sõnade järgi tuhanded inimesed juba hukkunud Vahemerele. praegusel hetkel ma näen teie pealt suurt küünilisust, ma näen seda, et e, üritate, e, e, üritate kuidagi oma kohustustest kõrvale hiilida, nagu Sudaani ja Eritrea puhul ja me näeme, millised kahjud see on teinud. proua Keller, palun kaks minutit. aitäh, mõned kolleegid on siin maininud partnerlust ning vaesust, inimõiguste kaitsmist, see on väga kena aga seda pole dokumendis sees. komisjon tegelikult äh, kas-, pakub võimalust kasutada Euroopa kõigi vähe, välispoliitika vahendeid ainult üheks eesmärgiks, nimelt et äh, pagulased ei jõuaks Euroopasse. arenguabi, kaubanduspoliitika, meil ei ole äh, piisavalt äh, sanktsioone selleks, et sanktsioneerida inimõiguste rikkumist kaubanduslepingutes, aga sanktsioneerime, kui äh, ei võeta tagasi pagulasi, äh, inimesi, kes riigist on ära põgenenud. Soor-, soor-, soovitakse maksta Eritreale sellepärast, et ja samas inimesed seal põh-, põhjusega lahkuvad, sest seal piinatakse, kiusatakse taga, arreteeritakse ilma põhjuseta. praegusel hetkel Äh, üritatakse äh, sellistel tingimustel inimest mitte põgenema. ma tahaksin teada, mis meie väärtustest järgi on jäänud meie välispoliitika juures. Te mainisite globaalset vastutust, see on tõepoolest väga oluline, aga kus see vastutus praegu on äh, meie liikmesriikides, me ei saa lihtsalt käia transiitriikides ja öelda neile, et nad võtaks vastu äh, rohkem pagulasi, kui maailma rikkaim eh, manner ei tee oma, ta ei täida oma kohustusi. kuidas me nõuame, saame nõuda Türgilt ja Jordaanialt, et nad hoiaks eh, enda juures võimalikult palju pagulasi, kui me ise pole võimelised seda tegema. raha, isegi hästi kulutatud raha pole piisav ja kuidas teie volinik eh, survestada liikmesriike, et ta võtaks vastu, võtaks vastu arvestatav hulk pagulasi Ehm, mit-, eh, sadu tuhandeid, mitte kakskümmend tuhat, kellest praegu, neistki pole enamus ümber asustatud. peame praegu eh, üritama probleemi lahendada Euroopa Liidus, me ei saa eh, probleeme mujale saata, peame leidma lahendusi Euroopa Liidu siseselt, aitäh! suur tänu, proua Ferrara üheks minutiks. suur tänu ettepanek komisjoni poolt tähendab seda, et Rensi pagulasleping kirjutatakse pisut ümber. tehakse, pakutakse koostööd, võttes arvesse meie huvisid, mitte nende vajadusi, kes kodumaalt põgenevad, meil on need kokkulepped, ütleme, et nende aluseks on Euroopa väärtused, kuid tegelikult äh, üritatakse maksta miljardeid eurosid, et pagulasi vastu võetaks, kõneleja katkustatakse. Teiega ei suuda ükski tõlk eh, sammu pidada, öeldakse kõnelejale, palun rääkida äh, aeglasemalt. see ütleb väga vähe rõhuvate valitsuste diktatuuride kohta me ei räägi ka korruptsioonist selles riikides ning ei öelda ka midagi eh, valitsuste ebastabiilsusest, nagu näiteks Liibüas. väga raske on ette kujutada koostööd Liibüaga. nii et üldjoontes me toetame eh, arengu, eh, abi arengukoostööd, aga me soovime seda teha silmakirjalikkuseta. aastakümneid on juba räägitud Aafrikast Eh, kuid tegelikult on eh, teda ignoreeritud Euroopa poolt ja teiste eh, rikkamate piirkondade poolt maailmas, aitäh. järgmisena saab sõna Pretzel. proua juhataja, daamid ja härrad, proua Mogherini tahab ülemaailmset probleemi lahendada, proua Mogherini, ärge tehke ennast äh, Äh, naerualuseks, te ei suuda isegi Euroopa probleeme kontrolli all hoida. komisjon äh, ütles tänase loosungi välja, et meie, eurooplased, peame loobuma oma heaolust Aafrika ja Aasia nimel. pool äh, miljardit, miljard, hea küll kuuskümmend kaks miljardit kokku siis, kui äh, ka investorid äh, hakkavad investeerima Aafrikasse ja Aasiasse, see on seesama silmamoonutus, äh, mida me nägime Junckeri investeeringute plaani puhul, ka siin ei lähe see asi läbi, siin just eriti ei lähe läbi, sellepärast et investeerimistingimused on Aafrikas jätkuvalt palju halvemad kui Euroopas, isegi kui me seal tegutsema hakkame. kui me tõesti nüüd hakkaksime investeerima kuutekümmet kahte miljardit, siis sellest ju ei piisa Saksamaa valitsus on tänaseks juba üheksakümmend kolm miljardit lubanud Saksasse tulnud inimestele, et nad saaksid toetust Saksamaalt ja nüüd ei kujuta ette, et need miljonid inimesed, kes elavad Aafrikas ja Aasias, kuuekümne kahe miljardiga rahule jäävad, kui Saksamaa valitsus on pidanud juba lubama üheksakümmend kolme miljardit. suur tänu! suur tänu, järgmine, härra Pretzel, härra Etheridge on esitanud teile sinise kaardi, olete valmis vastama sellele? no lõpuks teil vedas, härra Etheridge, teil on sõna kolmkümmend sekundit, palun. suur tänu ja suur tänu, härra Pretzel, et olete nii piisavalt vapper oma veendumuste kohaselt vastama minu küsimustele, oleks teisedki nii vaprad. aga kas te arvate, et Euroopa rahvas äh, äh hõiskab rõõmust äh, Äh, selle üle, et äh, jagatakse Euroopa heaolu laiali niimoodi, et äh, mille peale isegi Karl Marx keeraks hauas teistpidi. kas te arvate, et rahvas ei arva, et raha peaks jääma koju ja ei peaks kasutama nende riikide jaoks, kas te olete sama valmis raha loopima teistesse riikidesse oma koduriikide asemel? härra Pretzel, palun. kallis kolleeg õnneks teil äh, oma koduriigis on nüüd võimalus Euroopa Liidu liikmesuse üle rahvale arvamust avaldada. Franz Josef äh, Strauss keeraks ka hauas ümber, kui tema parteikaaslane härra Weberi sõnad temani oleks jõudnud täna Äh, see heaolust loobumise küsimus, sellest me oleme kuulnud roheliste ja kommunistide suust, aga see ei ole see olnud äh, küll konservatiivsete jõudude huulil, mis isegi Baierimaal on nüüd lõpuks hakanud pead tõstma, nii et edu teile kahekümne kolmandal juunil igal juhul sellel rahvahääletusel. härra Voigt, palun üks minut. suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid, iga kord, kui Euroopa ei tea, kuhu minna, esitatakse uus plaan. härra Timmermans rääkis äh, eelmise aasta oktoobris äh, selle kohta, kuidas sada kuuskümmend tuhat äh, pagulast tuleks ümber asustada, tuhat nelisada tänaseks on äh, leidnud uue koha, täpsemalt ei tea. härra Timmermans rääkis täna sellest, et Egeuse merel on äh, saavutatud suuri tulemusi, et Vahemerel tuleks ka saavutada. aga mis siis ikkagi seal Egeuse piirkonnas toimus, kui paljud nendest äh, seitsmekümne kahest tuhandest äh, Süüria pagulasest, kes on äh, üle selle mere meieni jõudnud, on ümber asustatud, kas viis vist? kas äh, ei ole mitte ainult viis liikmesriiki öelnud, et nemad on nõus selle ümberasustamiskavaga ja sajad äh, inimesed, ainult sa, mõnisada inimest on ümber asustatud. ja nüüd äh, juba räägiti sellest, et ameeriklasi peaks kaasama, proua Mogherini äh, Eh, jah, inimesi tuleb päästa merel, teil on täiesti õigus, aga samas on ka nii, et need inimesed, kelle me oleme ära päästnud sealt merelt, tuleb tagasi saata Austraalia mudeli kohaselt sinna, kust nad tulevad. aitäh ja härra Sveer, üks minut, palun. aitäh eh, väga oluline on, et me neid lühiajalisi aktsioone läbi viime, see on eh, tõesti väga oluline. Eh, praegune uus kokkulepe rändeküsimustes eh, aitab meil leida ka pikaajalist lahendust kaheksa miljardit, mis partnerriikidele eraldatakse, on vajalik selleks, et pagulaste voogusid paremini hallata. ja selleks, et piire paremini kaitsta, selleks, et võidelda korruptsiooniga oluline eh, on eh, ka eh, sellised vastuvõtukeskused nendes riikides, kus, mida pagulased läbivad, me peame investeerima ka reaalmajandusse nendes riikides, kust pagulased tulevad. see mõjutab seda, et väga need, et mitte kõik inimesed ei hakka Euroopasse tulema. me Äh, äh, anname ju abina palju rohkem kui ameeriklased või hiinlased, aga me peaksime siiski abi anda ainult nendele riikidele, kes oma rahvusvahelisi kohustusi täidavad, kes on valmis oma kodanikke uuesti tagasi võtma ja kes on valmis tegema äh, koostööd selleks, et ebaseaduslikke rändevooge hallata. ning loomulikult on vaja vastutustundlikke valitsusi Eh, need, neid, kes tahavad meiega koostööd teha, nendega, neid peame toetama ja teistele ei tohi, ei tohi lubada kaubandussoodustusi ja viisarežiimi keristamine. härra Saanil on teile eh, sinise kaardi küsimus, palun, härra Saani. aitäh eh, selle võimaluse eest küsimus esitada. kallis kolleeg, te rääkisite sellest, et meil on vaja investeeringuid äh, nendesse riikidesse, äh, kus sisserändajad tulevad. Äh, mul on teile kaks küsimust, kas teile tundub, et Junckeri kava võiks laiendada sellistesse riikidesse ja teiseks, kas teie arvates on mingeid probleeme, kui välisteenistus suurendab kahepoolseid suhteid ja rahastab neid riike paremini? aitäh selle küsimuse eest asi on niimoodi, et selliseid plaane tõesti on Äh, on tõesti ette nähtud äh, nii-öelda Junckeri investeerimiskava kaks, mida äh, rakendatakse väljaspool Euroopa Liitu. on täiesti mõistlik ju, et Euroopa annab arenguabi, Euroopa teeb seda ju rohkem kui teised riigid, nagu näiteks Ameerika Ühendriigid sellepärast, et eh, selle abiga peab aitama nendes riikides jõu, jõukust luua ja minu arvates pikemas perspektiivis on see kõige olulisem meede, mida Euroopa saab kasutada rändeprobleemi lahendamiseks. aitäh, härra Panseri, üheks minutiks palun. aitäh. Euroopa eh, algatuste edu Äh, sõltub äh, väga paljudest asjadest. meil on vaja pöörata tähelepanu solidaarsusele ja inimõiguste austamisele ning meil on vaja partnereid, kes on usaldusväärsed. meil on äh, vaja selliseid partnereid, kes on tõesti tõelised partnerid, kes on valmis meiega tegema koostööd. ja lõpetuseks on meil vaja ka piisavalt rahalisi vahendeid. me peame eh, jagu eh, saama nendest probleemidest, mis meil liikmesriikides endiselt on, mis nõukogus on, nii et, et eh, sellele kõigele tuleb mõelda ning ma arvan, et me peaksime eurovõlakirjade süsteemi eelistama aga on väga oluline, et meil on olemas ka kaitseklausel siis, sest et siis, kui see süsteem ei toimi, siis me saame leida probleemile teise lahenduse. härra Maarjas, üks minut, palun. on selge, et selle sajandi esimesel poolel leiavad aset suured rahvaste rändamised sõdade ja muude põhjuste tõttu ja me peame suutma nende rändevoogudega toime tulla nii Euroopa Liidus kui ka mujal. niisiis, meil tuleb võtta sihikule inimkaubitsejad ja avaldada survet Türgile selleks, et Türgi tõesti rakendaks ellu allkirjastatud kokkuleppe ja samuti ka Valeta kokkuleppe. see tähendab, et me peame tegutsema kiiremini me peame e, aitama inimestel nende kodudesse tagasi pöörduda ja samuti peame looma kiirregistreerimiskeskusi Vahemere piirkonnas. ning pikemas perspektiivis peame Äh, vaatama ka, kuidas need inimesed Euroopa Liidus ümber asustada ja loomulikult peaksime tegema midagi ka vaesusevastaseks võitluseks nende sisserändajate päritoluriikidest, ega me peame investeerima Lähis-Ita ja Aafrikasse, aga seda ainult tingimusel, et seal austatakse inimõigusi. proua Kriisbeck, palun. aitäh, meie jagame loomulikult seda mõtet, et tuleb teha koostööd, tuleb arendada partnerlust teatud kolmandate riikidega ja me loodame, et need need partnerlused, eh, millest kõneles härra Verhofstadt, tõesti ka teoks saavad. me kõneleme eh, praegu nendest prioriteetidest, eh, mis meil on, nii et, et kõigepealt inimelude päästmine Vahemerel viis, kuus päeva tagasi sai kuussada inimest Vahemerel surma, nii et, et probleem on tõesti väga pakiline. meil on vaja muuta paradigmasid, te kõnelesite sellest ja te teete ettepaneku, et me peame sõnadelt minema tegudele ja äh, ma tean, et me praegu äh, teeme suurt vaeva selleks, et võtta vastu rannavalvega seonduvaid õigusakte, aga samas Euroopa Komisjon ja nõukogu ei taha sinna sisse panna äh, merepäästega seonduvaid küsimusi Äh, ma arvan, et me peaksime ära kasutama seda su äh, suurt poliitilist tahet, mis meil praegu on äh, ja viima oma sõnad ja teod vastavusse ka selles osas, mis puudutab välispiiride valvet ja rannakaitset, aitäh. aitäh. proua Björk, üheks minutiks, palun see ettepanek ei puuduta ei koostööd ega rännet, see tähendab lihtsalt pagulaste voogudele lõpu tegemist. ärgem unustagem, et meil on majanduslik, me kasutame selleks nii majanduslikke, rahalisi kui ka isegi sõjalisi vahendeid. me oleme tõesti muutunud väga ksenofoobseteks ning ja me tõesti Äh, lihtsalt äh, tahame teha lõpu inimõigustele ja me lihtsalt jätkame sellel kursil. me tahame oma piire lihtsalt sulgeda. ning äh, me näeme seda näiteks Eritrea ja Sudaani kontekstis ja see on häbiväärne Euroopa Liidu kodanikud ei soovi sellist küünilist Euroopat, äh, kus piirid on kinni, kus inimesed ei saa hingata, meil on vaja tõsist arutelu selle üle, kuidas me saaksime olla Euroopas solidaarsemad ja avatumad ja võtta vastu rohkem pagulasi, nii et, et äh, lähme äh, algpõhjuste juurde tagasi, aitäh ja härra Terri Kabras järgmisena küsimus on selles, kuidas reageerida sellele humanitaarkriisile, mis meil Euroopas on, see lähenemine peab olema kõikehõlmav ja ma olen nõus sellega, et Aafrika peab meid saama üha rohkem poliitilist toetust. aga kõigepealt need seisukohad, mis rände küsimuses välja või need ettepanekud, mis rändeküsimuses on, ei maini kahte olulist asja, kõigepealt ei mainita inimõiguste kaitset. me äh, näime tundvat huvi ainult selle vastu, äh, kuidas äh, lahti saada praegustest ja tulevastest pagulastest. loomulikult me oleme valmis maksma selle eest, et neist lahti saada ning teise asjaks, mis puudu on, näib, et me usaldame kõiki Aafrika riikide juhte nii moraalselt kui ka rahaliselt, aga kas saab näiteks usaldada selliseid riike, äh, mida täna mainiti, näiteks me oleme usaldanud Türgit, äh, kus ei kaitsta inimõigusi, kus ei ole tugevat demokraatlikku kontrolli, kus ei ole äh, menetlusi inimõiguste tagamiseks, nii et, et kas me ei korda kõiki neid vigu, mida me oleme minevikus juba teinud, aitäh, aitäh! härra Lavia, kas teil on sinise kaardi küsimus härra Terikabrasele või ei? ei ole. Äh, proua Atkinson tahab esitada küsimuse härra Terikabrasele. Äh, te rääkisite inimõigustest Te rääkisite inimõigustest, kas te ei ole nõus, et inimõigused Äh, inimõiguste aktivistid tegelikult tegutsevad meie vastu. ühes BBC raadiosaates esitasin mina väljakutse Punasele Ristile ja ütlesin, et te olete majanduspagulastest teinud päris pagulased ja nemad tunnistasid, et see tõesti niimoodi on äh, kolm nädalat tagasi käisin Kreeka pagulaslaagrites ja seal toimub täpselt sama, kas te tõesti usute, et maksumaksja raha tuleb raisata sellistele algatustele, härra Terri Karbras? ma äh, arvan, et me ei tohiks asju omavahel ära segada, inimõiguste eest tuleb äh, hoolt kanda igal pool ja kui keegi seda ei tee, siis see ei ole minu süü, me peame inimõigustele tähelepanu pöörama, aitäh! härra Huken, poolteist minutit, palun. aitäh, president ma olen käinud Schengeni äh, piirkonna äh, piiril olevates pagulaslaagrides ja see on, äh, ma ütleksin, terroristide taimelava ja sealt teenivad ka inimkaubandus, inimkauplejad. ja on mõttetus paluda sellele lõppegi, mina ei taha, et Briti maksumaksjate raha läheb sellesse katastrofaalsesse Euroopa rändepoliitikasse, kui tahame rännet kontrollida Äh, kui me tahame lõpetada inimeste suremise Vahemerel, siis tuleb inimesed äh, kohe tagasi saata. Äh, Suurbritannial on sellel suvel uus probleem. meie lõunarannikule on jõudnud sisserändajad ja Euroopa üritab varjata oma plaane, mis on seotud Euroopa piirivalve ja rannavalvega see eh, arutelu on päevakorras täiskogul alles pärast Ühendkuningriigi referendumit, miks alles siis? kas nad teavad, et eh, britid kohkuksid tagasi sellest, et Euroopa Liit hakkab kontrollima nende territoriaalvett, vesi, vett? ma loodan, et need inimesed, kes langetavad otsuse, kuidas hääletada referendumil, kuulavad Euroopa Liidu plaane Äh, sisseränne, poliitika, mida otsustatakse Euroopa Liidu tasandil ja tahetakse viitkümmend miljardit, et seda kõike rahastada. ei ole mingit põhjust, miks Suurbritannia inimesed peaksid jääma Euroopa Liitu. aitäh. kas teile, teil on sinise kaardi küsimus? härra Hukam, teile on sinise kaardi küsimus härra Bogovitšilt, kas te olete valmis sellele vastama, palun, härra Bogovitš Eh, jah, kakskümmend kolm juuni on eh, tõesti väga oluline päev eh, me teame, et jah, veel pikka aega tulevad meile rändajad Aafrikast ja teistest, Aafrikast ja teistest piirkondadest Äh, aga ma ei usu, et kahekümne kolmandal juunil Euroopa Liidust lahkumise otsustamine selle probleemi lahendab. kas te tõesti usute, et see probleem lihtsalt iseenesest kaob, kui teie enam selle probleemi lahendamises ei osale? parem oleks ju, kui Suurbritannia annaks ka panuse probleemi lahendamisele. härra Huukan, palun. jah kakskümmend kolm juuni on see kuupäev, mida ma tõepoolest mainisin. ma arvan, et kui me Euroopa Liidust lahkume, siis Euroopa Liit lahendab selle probleemi. meie oleme saareriik ja meie lahendame oma probleemid ja kaitseme oma piire. ja järgmisena saab sõna härra Fontana, teil on aega üks minut. aitäh, president ma soovin tänada välisasjade kõrget esindajat proua Mogherinit selle eest, et ta avaldas kaastunnet ja tulles tagasi nüüd teema juurde, mida me praegu käsitleme, ma leian, et siin peaks kindlasti ära märkima järgmist. esiteks, see on tõsi, et meil on rändevood ja tõsi on ka see, et sageli need rändevood on tingitud kuritegelike organisatsioonide tegevusest. Nemad teenivad seeläbi raha ja vastutavad muuhulgas teinekord ka erinevate vägivaldsete rünnakute eest meie riikides. seega seda enam on meil põhjust teha lõpp rändevoogudele ja lisaks on meil ette nähtud õigus, et inimesel on õigus elada selles riigis, kus ta on sündinud ja me teame, et paljudes riikides selline süsteem toimib, aga mis puudutab Aafrika riike, siis me peame nende puhul tagama selle, et nad tõesti tagavad oma kodanikele võimaluse sinna riiki jääda ja ärgem unustagem seda, mida me oleme teinud juba Türgiga, me oleme ju muuhulgas pidanud tegemist tegema selliste riikidega, kes ei austa inimõigusi ja tekitavad pigem probleeme juurde suur tänu ja palun, härra Sinadinos, teil on aega üks minut. me räägime siin taaskord probleemist, mille juurteni me peame jõudma. meil on taaskord uus kava, aga vaatame varasemaid kavasid, kas need on õnnestunud või mitte. lõpptulemus on ikka see, et mitte keegi ei vastuta mitte kelle, mitte millegi ees, keegi ei ütle, et mea culpa me näeme meeleheidet, me näeme seda meeleheidet Balkani riikides, piirialadel ja samamoodi, kui me vaatame seda, kuidas Schengeni leppe vastavat artiklit kohaldatakse. nüüd on meil uus rändekava seoses kolmandate riikidega olemas ja me alles ootame selle, selle tagasivõtuleppe ellurakendamist me räägime siin ebaseaduslikest sisserändajatest räägime erinevatest võimalustest, mis tuleks sisserändajatele tagada, meil on siin kõrgelt haritud teadlasi, kellele võiks pakkuda töövõimalusi, nii et sisserändajatel on väga erinev arusaam ja väga erinev nägemus elule. siiski keegi peab võtma vastutuse selle verevalamise eest, mis on toimunud Pariisis, Brüsselis, samuti Kopenhaagenis, Egeuse merel ja lõpetuseks äh, tahan midagi öelda oma kolleegile Kreeka Kommunistide partei, palun vastutage oma kommentaaride eest ja palun lubage teil suur aitäh, lugupeetud president, paljud meist on juba pikka aega nõudnud tõelist äh, rändepoliitika lülitamist Euroopa Liidu välispoliitikale, me oleme nõudnud rändediplomaatiat ja täna on see asi jõudnud siis ka kontseptsioonide tasandile ja meil on vaja anda oma lähenemisele konkreetne sisu. mina tahaksin rõhutada kolme asja. kõigepealt oleks vaja süvendatult mõelda rahand-, rahastamisele me peame mõtlema nendele eh, headele tavadele, mis meil juba on nende prioritaatsete riikidega, neid tuleb rohkem esile tõsta teiseks me peaksime mõtlema oma rahastamisvahendite tõhustusele, see küsimus tuleb tõstatada, me peame vähendama oma prioriteete, et paremat mõju saavutada. ja veel üks asi, jah, Aafrika on olulise tähtsusega manner eh, selles osas, mis puudutab rändevoogude haldamist, me peame tugevdama eh, piiride kontrolli Aafrika riikide vahel ja meil on vaja Aafrika-sisese rände kontrolli Eh, mis puudutab rände põhjusi, siis on äärmiselt oluline saavutada eh, tulemusi arengukoostöö vallas, selleks tuleb teha tõelisi eh, jõupingutusi, meil on vaja leida selline lähenemine ja stiimulid, mis toimivad ja me ei tohi jätta tähelepanuta ka teisi vahendeid, majanduslikke ja kaubanduslikke, samuti inimõigusi Eh, õigusriigi põhimõtteid. Ehm, väga oluline on see sõnum, mille me saadame kõikidele teistele riikidele, mis meie jaoks ei ole praegu prioriteetsed ja veel üks küsimus, milline on Aafrika regionaalsete organisatsioonide roll ning küsimus, mis puudutab Valeta plaani ellurakendamist, millised meetmed eh, on ette nähtud eh, selleks, et rahastada Aafrika diasporaad Euroopas ja milline on koostöö Sahara taguste riikidega ja Vahemere lõunapiirkonnaga, lõunakaldal olevate riikidega, aitäh! ja palun, härra Guerrero, teil on aega üks minut. tänan. kui me rändepaketti vastu võttes on komisjon võtnud õige lähenemissuuna, vähemalt minu meelest see lähenemissuund põhineb holistilisel strateegilisel lähenemisel, kus võetakse arvesse kõiki erinevaid rändeaspekte, tuginedes erinevatele kokkulepetele päritoluriigi ja transiitriigi vahel. samuti tugineb see lähenemine keskpikale ja pikale lähenemisele. me räägime siin seitsmeteistkümnest miljonist Äh, oma riigist lahkuma sunnitud, oma kodust lahkuma sunnitud inimesele, siis selge see, et me peame astuma täiendavaid samme, et äh, tagada lahendus ka globaalsel tasandil ja see on ääretult oluline, kui me üldse soovime rändeprobleemi, probleemi lahendada. lisaks on meil lisaks on meil miljoneid inimesi, kes on olnud sunnitud lahkuma oma kodudest, me näeme, et nendes riikides valitseb vaesus, häda ja ma leian, et äh, väga oluline on äh, tagada ka piisaval määral humanitaarabi, peame austama, tagama inimõiguste austamise ja järgima erinevaid humanitaarseid lähenemisviise. suur tänu ja palun nüüd härra Kölmel. Äh, suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin oma erakonna nimel öelda, et need meetmed, mida me täna arutame, on meie arvates täiesti õiged. väga selgelt tuleb välja öelda see, et äärmiselt oluline on äh, anda abi inimestele võimalikult kriisikollete lähedal ja samuti oluline on, et me ei unustaks ära külgnevaid meetmeid ja need külgnevad meetmed Äh, on need, mida me peame just nimelt siin Euroopas otsima äh, ja Euroopa ei ole seda siiamaani äh, suutnud teha, meil ei ole endiselt ühtset lähenemisviisi, kuidas oma välispiire kindlustada, meil ei ole ühtset lähenemist sellele, kuidas Eh, pagulastega ümber käia, on endiselt riike, kes ütlevad, me võime piiramatul koguses pagulasi vastu võita, eh, samas on neid, kes tahavad kvoote sisse seada ja nõnda edasi. Eh, ma ei tea, kas sellisel alusel on võimalik üleüldse Euroopa välispiire kindlustada nii et, et lisaks sellele abile, mida me Aafrikas tahame osutada, peame me ka Euroopa Liidus asjad korda seadma, aitäh! aitäh ja nüüd saab järgmisena sõna proua Mlinar üheks minutiks, palun aitäh, president, ma tervitan seda, et komisjon üritab rahaliste stiimulitega äh, pagulaskriisile lahendust leida. Türgiga sõlmitud kokkulepe aga ei saa siin eeskujuks olla. samuti loodan ma, et ei võeta kuulda Austria ettepanekuid, mis räägivad Austria mud-, Austraalia mudelist. nimelt selle eest, et paadid lihtsalt tõrjutakse avamerele tagasi, pagulased pannakse interneerimislaagritesse üksikutel saartel ning ostetakse ennast vastutuseks vabaks, andes raha riikidele, kus inimõiguste olukord on väga keeruline. see on vastuolus Euroopa Liidu Liidu õigusega, see on äh, ka vastuolus pagulaskonsultatsiooni, konventsiooniga ja seda ei saa ellu rakendada. Äh, tekib küsimus, et siis milline Euroopa laev äh, peab hoolitsema selle eest, et need paadid Euroopa randa ei jõua. ma ootan Euroopa välisministritelt algatusi Euroopa tasandil, mis pakuvad välja lahenduse kõigile liikmesriikidele. aga sellised Euroopa algatused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 komisjon räägib rändepaketist ja peamised meetmed siinjuures on, et tuleb tagada kontroll välispiiride üle ja võidelda inimkaubitsemise vastu. ja seda tuleb teha koostöös Aafrika ja Aasia riikidega, järgides muuhulgas ka, ka hiljuti sõlmitud kokkulepet Türgiga. aga samas need on kõik sellised lühiajalised lahendused, need ei tegele probleemi põhialgega. rändevood on peamiselt põhjustatud äh, kasinusmeetmete poolt äh, tingitud sellest, et meil puudub üldine Euroopa Liidu tasandi demograafiline poliitiline, demograafiline poliitika. samuti me näeme, et Euroopa Liidus on äh, meil tõsine iibeprobleem ja kui me vaatame enda ümber asuvaid riike, siis seal valitseb nii vaesus äh, kui ka möllavad sõjad. niisiis me peame looma noortele täiendavaid töökohti ja ennekõike peame tagama Lähis-Idas ja Aafrikas rahu, seda kõike selleks, et inimestel seal oleksid tagatud paremad töötingimused. ja sel juhul on võimalik ka probleem lahendada. ja nüüd palun proua Scott Cato, teil on aega üks minut suur tänu, ma, ma saan aru, et osad teist tunnevad muret rände üle ja ka selle üle, et see on seotud Ühendkuningriigi referendumi kampaaniaga. Need, kes leiavad, et peaksime Euroopa Liidust lahkuma, ajavad mitu asja omavahel segamini. esiteks see, mis puudutab meie piirikontrolli. Need, kes soovivad Euroopa Liidust lahkuda, leiavad, et tuleks tagada suurem kontroll ja seega on muuhulgas ju tehtud ettepanek, et Marine Le Penil tuleks keelustada Ühendkuningriigi sisenemine. nüüd varjupaiga küsimus neile, kes seda vajavad, see on meie arutelu keskne teema. siin on Ühendkuningriik lükanud kõrvale meie vastutuse solidaarselt midagi ette võtma. peame tegema teiste riikidega koostööd, et aidata neid, kes põgenevad konfliktipiirkondadest. meie vastutame nende eest. see on tegelikult meie katastroofilise Lähis-Ida poliitika tulemus. ja kolmandaks, vaba liikumine. see on ääretult oluline osa ühisturu toimimisest. meie majandus sõltub sellest. ühisturult lahkumine hakkab kahjustama leibkondade toimetulekut ja mõjutab tuhandeid britte, kes elavad või veedavad pensionipõlve kus tahes riigis Euroopa Liidus. suur tänu ja palun proua von Sturm. teda ei ole, nii et palun, proua Atkinson, teil on aega üks minut Aafrika vastav fond sooda, soovib saada miljoneid eurosid Ühendkuningriigi maksumaksjate taskutest. Ühendkuningriik on juba suuruselt teine riik, kes pakub välisabi, ainuüksi eelmisel aastal panustasime meie kaks koma viis miljardit Suurbritannia naela Aafrika riikidele, aga, ja seda ainult siis välisabi alt meie maksumaksjad juba toetavad kõiki neid vabaühendusi, kes tegutsevad Ühendkuningriigi kodanike soovide vastu ja Euroopa Liidu kodanike soovide vastu. ma käisin Liibe komisjoniga eelmisel nädalal Kreekas ja selle sõnum, mis tuli, me saime sotsialistide eh, parlamendi saadikutelt, oli selline, et kui me oma piirid avame, siis ongi meie piirid avatud ja tegelikult eh, vabaühendusi šokeeris see ja just see toovad, see toob kaasa mässu erinevates laagrites kui me ei saada välja õiget poliitilist sõnumit, siis need miljardid ei muuda mitte midagi kuna inimõiguste kaitsega tegutsevad ühendused tegelikult tegutsevad ju meie eesmärkide vastu. me peame tõesti aitama neid tõelisi varjupaiga taotlejaid ja me peame selleks hääletama Euroopa Liidust lahkumise poolt kahekümne kolmandal juunil. proua Atkinson, teile on härra Sakovskilt sinise kaardi küsimus, kas vastate sellele? nii et palun, sinise kaardi küsimus jah, proua Atkinson, kas te olete nõus äh, nende seisukohaga, kes toetavad Euroopa Liitu jäämist? ja kes leiavad, et need, kes soovivad Euroopa Liidust lahkuda, ei ole faktidega kursis ja räägivad rumalust Teie olete omalt poolt öelnud, et libe komisjoni, et komisjonis on eesmärgiks Euroopa Liidu piiride avamine. millal te viimati libe komisjoni kohtumisel viibisite? millal te kuulsite, et seda teemat üldse seal arutati? proua Atkinson. ma olin kodanikuvabaduste komisjonis paar nädalat tagasi, esindasin seal oma fraktsiooni ühe arutelu raames ja see toimus siis esimeste konverentsi järgselt ja seal esitasin konkreetse küsimuse, mis ja see küsimus puudutas just seda teemat ja ma esindasin seal oma fraktsiooni, tegelikult Kodanikuvabaduste komisjon ignoreeris meid. üks Britis päritolu saadik keeldus meie fraktsiooni ettepanekuga üldse edasi minemast kui ma käisin pagulaslaagrites kolm nädalat tagasi, siis äh, sotsiaaldemokraatide esindaja ütles, et meil on siin avatud piirid ja me teeme komisjoni koostööd selleks, et piire avada. siin kolm fraktsiooni olid sellel koosolekul kohal ja ütlesid, et sellist sõnumit ei tohi edasi anda, see on ohtlik ja vabaühendused ütlesid ka seda, nii et palun küsige oma sotsiaaldemokraatidest kolleegidelt, et miks nad ütlevad, et meil on avatud piirid. me saadame välja vale sõnumi Aafrikale ja ülejäänud miljonitele, kes tahavad sisserändajatena meie riikidesse tulla, aga me ei saa seda endale võimaldada. suur tänu ja palun, härra Korbin Mikke, teil on aega üks minut. tegelikult küsimus ei olegi kõigis neis sisserändajates, kes meie riiki tulevad, need on nii-öelda vale tüüpi sisserändajad, neil pole soovi teha tööd meie riigis, neile lihtsalt lubati suuri soodustusi ja nad tahavadki ainult seda, neid soodustusi saada meie riikidest. keegi ütles, et ja tegelikult ähm, ma olen juba kunagi seda kuulnud ühe diplomaadi käest, ta ütles, et Aafrika rämps on nüüd levimas Euroopasse ja meie kohustus on õpetada neid inimesi ja tegelikult me peaksime lõpetama igasuguste toetuse andmine neile, peame sundima neid ise tööle hakkama. ja tegelikult eeskuju ongi parim, millest me saaksime õppida, nii et me peame näitama neile eeskuju, et nad saaksid õppida ja me peaksime toetuste jagamisega isekeskis lõpetama jah, siin eh, osad eh, võitlevad eh, eesmärkide eest, mida teistes poliitilistes süsteemides ei too, ei tunta ja ma kuulen seda igalt poolt. palun ikka jäägem, jäägem mõistliku keelekasutuse juurde, nii et palun näidake üles austust oma kolleegide suhtes härra Korvin Mikke, teile on sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus sellele vastama? niisiis, palun härra Korvin Mikke, millistele faktidele te toetute, kui te ütlete neid asju, mida te ütlesite, küsib kolleeg Ulf Skoog. ja lisaks faktidele, kas te teate ka, kui paljudes äh, teistes äh, riikides äh, on saadud kasu sellest, et sadade-sadade aastate jooksul on ära kasutatud Aafrika kontinenti. Need on faktid. palun, härra Korvin Mikke. ma tegelikult ei mõista nüüd seda seost Äh, mida te räägi-, seoses millele te viitasite, kasutati ära Aafrikat, me oleme ka Ameerikat ära kasutanud ja kõik on ju suurepäraselt sujunud. ma viitasin ühele Kongo diplomaadile, äh, tema on väga hästi kursis Aafrikast pärineva rändega, ma lihtsalt ütlen, et kui me maksame inimestel selle eest, et nad mitte midagi ei tee, siis see on demoraliseeriv, inimesed peavad tegema tööd, mitte ainult saama erinevaid soodustusi riikidelt järgmine kõneleja on härra Engel, palun, poolteist minutit. Ähm, tänan, president. mitte alati ei ole meeldiv täheldada, äh, milliseks võib sürreaalseks muutuda arutelu meie täiskogu. ma põhimõtteliselt tahtsin teha avalduse, et arvestades kui palju viiteid on olnud vaesetele Briti maksumaksjatele, mida parempoolsed Briti esindajad on siin teinud, mis ei ei ole küll ühtegi Euroopa toetust endale saanud, kuid humanitaarkaalutlustel me peaksime soovima, et nad hääletavad Euroopa Liidust väljumise eest kahekümne esimesel juunil, sest siis britid ja maksumaksjad on need kindlamad. aga tulles nüüd teema juurde, härra president, ma tahaksin lisada järgmist. ma tahaksin uskuda, nii kõrged esindajad ja asepresidenti, mida nad ütlesid, et sellest piisab. kuid kahjuks ei ole üldse mitte piisav. võib-olla mingisuguse rändekokkuleppe osas teatud Aafrika riikidele, kuid Aafrika arengu jaoks, Aafrika saatuse äh, pööramiseks, vaid Aafrika dünamismi ja arengu teises suunas suunamisel, ma kahtlen selles viissada miljonit, mida me pidime võtma Euroopa Arengufondi reservist, on palju vähem kui hiinlased äh, Äh, investeerivad Mombasas Kesk-Aafrika raudtee projekti eelolevatel aastatel. see näitab, kui suur on lahknevus meie kavatsuste, meie valmisoleku ja kavatsuste vahel pakkuda, kui olukord muutub kõige hullemaks või kui on vaja tegutseda ning asetada sõnad tegudega. ja ma väga sooviksin, et me saaksime lõpuks siiski panustada Aafrika renessansi taassündi, kuid nende vahenditega, ma kardan, sellest ei piisa suur tänu. järgmisena proua Monte. tänan, president äh, need hiljutised tragöödiad äh, sisserändajatega Kreeta saare lähedal meenutavad meile, et seal on ikkagi veel hädaolukord. pärast Balkani marsruudi sulgemist saavad varjupaiga taotlejad ainult ületada Vahemere täna tutvustatud ettepanek äh, on suunatud uuele lähenemisele rändekriisi lahendamisel, äh, mille aluseks on liidu ja päritolu ning transiidiriikide vaheline koostööd. Äh, investeeringud nende riikide majandusse läbi taristuprojektide ja ressursid ei tule mitte ainult Euroopa Liidu eelarvest, need on küll heaks lähtealuseks Euroopa meetmete tõhustamiseks. väga pikka aega Itaalia on palunud sellise poliitika väljatöötamist. rändevood meie riikidesse ei lõppe niipea kui me tahame, et meie meetmed oleksid edukad, peaksid kõik panustama. me ei tohi unustada, et see on euroopalik asi, mis ei mõjuta mitte ainult mõningaid riike, vaid kõike. järgmisena härra Zile. härra asepresident, kõrge esindaja, Euroopa Komisjon tuleb tagasi nende juba läbiproovitud meetodite juurde, mida ta on kasutanud eelmiste rändekriipi ja kriiside puhul Marokos, Hispaanias ja Itaalias, et maksta selle eest, et sisserändajad jääksid väljaspoole Euroopa Liidu piire. proua Morgherini mainis, et narratiiv on muutunud, et rändekriis ei ole mitte ainult Euroopa probleem, vaid on muutunud ülemaailmseks, see on õige ja õige on ka see, et Eh, selle asemel, et lihtsalt abi anda Põhja-Aafrikale, on vaja investeeringuid, kuid ka Euroopa Liidu sisene narratiiv on muutunud. alles me hiljuti me kuulsime, et kõikidel sisserändajatel peaks olema koht Euroopa Liidus, nad peaksid töötama Euroopa Liidu majanduse heaks. Ja, aga samas on meil väga palju Euroopas noorukeid, keda oleks vaja jõuga tööjõuturule tuua. me püüame äh,

Αγαπητοί συνάδελφοι, τη στιγμή που μιλάμε για μια νέα μεταναστευτική kallid kolleegid, me praegu räägime uuest rändealasest rändekokkuleppest, aga olukord muutub iga minutiga hullemaks. iga päev väga paljud inimesed, selle hulga, nende hulgas ka lapsed ja imikud saavad surma. maikuu viimasel kuul üheksasada inimest sai surma Vahemerel. Äh, olukord muutub üha tõsisemaks ja Euroopa Liidu ametlik poliitika ei saa olla, et suletakse piirid, et sõlmitakse tagasivõtulepingud Türgiga, sest olukord on väga traagiline. isegi need inimesed, kes suudetakse päästa merel äh,, satuvad traagilistesse elutingimustesse äh,, ja need esmased vastuvõtupunktid muutuvad kontsentratsioonilaagriteks. selleks, et teha lõpp sellisele olukorrale, me peame loobuma tühjadest lubadustest, me peame äh, tegutsema julgemalt ja käivitama meie ühise varjupaigasüsteemi. me peame looma äh, turvalised äh, legaalsed rändeteed ja tagama ka alalise pagulaste ümberpaigutamise süsteemi toimimise meil on vaja luua äh, rahumeelsed, inimlikud äh, tingimused nendes kohtades, kus pagulased peatuvad. järgmisena saab sõna härra Annemann. daamid ja härrad, inimesed loodavad näha siin mingisugust võimu, kui me räägime rändekokkuleppest, siis see kujutab endast üle-euroopalist lähenemist, kuid ma võin öelda Euroopa kodanikele, et see ei ole kokkulepe. uks on avali nõnda öelda seaduslikele sisserändajatele, mis tähendab seda, et selle aluseks on kuritegelik tegevus ja uued maksud, kui me võtame kasutusele need rändevõlakirjad, see tähendab kõik muu, et üha rohkem raha ja üha rohkem maksumaksjate raha rände ja finantseerimiseks. Euroopa kodanikke on juba hoiatatud. Schengeni ebaõnnestumine, Euroopa Liidu avatud uste ja avatud piiride poliitika ebaõnnestumine ei tohiks meid äh, kõrvale kallutada asjaoludest, et meil on vaja vähem ja mitte rohkem euroopalikku rändepoliitikat. järgmisena härra Radev. täna president pretsedenditu rändekriis viimasel paaril aastal on selgelt näidanud, et ükski liikmesriik ei tule sellega üksinda toime. seetõttu on vajadus nii koordineeritud Euroopa ühisele tegutsemisele kui ka tihedale koostööle kolmandate riikidega. seejuures ma leian, et Euroopa Liit peaks tegutsema järgmisel kolmel suunal, et leevendada rändesurvet Euroopale. me peame tegema vahet majanduspõgenike ja pagulaste vahel. Need, kes otsivad parimat elu, saavad ära kasutada legaalseid kanaleid Euroopa Liitu sisenemisel kuid mitte üheski liikmesriigil pole õiguslikku raamistikku kasutusele, mis võimaldaks neil äh, Äh, seaduslikult siseneda meie riiki, seetõttu nad üritavad seda teha ebaseaduslikult juba piiridel ja nad ei saa loota, et neile antakse samasugust toetust nagu sõjapõgenikele. Euroopa Liit peaks kiirendama nii seaduslike migrantide kui ka nende inimeste tagasisaatmise nende päritoluriikides, kellel ei ole õigus Euroopas olla. selleks, et Euroopa Äh, rannikuvalve to toimiks tuli, tulemuslikult tuleb sõlmida vastavad kokkulepped kolmandate riikidega. kolmandaks, me peaksime üle vaatama nende va esmaste vastuvõtukeskuste loomise väljaspool Euroopa Liitu ja minu arvates see vähendab rändesurvet Euroopa Liitu, sest ainult need isikud, kellel on õigus rahvusvahelisele kaitse, saavad võimaluse siseneda Euroopa Liitu, kui neile antakse varjupaika vastavalt Euroopa Liidu õigusele. ja äh, tugevdades rahvusvahelisest koostööd on samuti oluline äh, aspekt Euroopa Liidu ettevõtmistes sellel selles valdkonnas. aitäh, äh, president, ma tervitan seda teatist. Äh, oluline on, et läbirääkimised Türgiga olid prioriteediks, aga ka teised kaitsetumad riigid vajavad meie tähelepanu ja seda me oleme täna ka tunnistanud üks liikmesriikidest on eraldanud kaheksakümmend miljonit Aafrika usaldusfondi ja äärmiselt oluline on, et me leiaksime tõe, tõelist uut raha, sellepärast et muidu see põhimõte enam enama eest tegelikult muutub enam vähema eest põhimõtteks ja ma arvan, et Itaalia eurovõlakirjade ettepanek on midagi, mida tuleks kaaluda, need ei oleks mitte ainult rahalised võlakirjad, need on solidaarsusvõlakirjad Euroopa ja muu maailma vahel Äh, ÜRO konverents arengu rahastamise teemal äh, seal äh, samuti COP kahekümne esimesel, kaheksakümmend ühel anti lubadusi kliimaprobleemide lahendamiseks, nii et, et me tõesti peame andma oma panuse uute rahvusvaheliste rahastamisvahendite loomisse, et väljakutsetega toime tulla ma arvan, et äh, raha maksmine kolmandatele riikidele selle eest, et nad pagulasvoogusid kontrolliksid, on äh, vastik, jah, inimeludega ei kaubelda, aga midagi tuleb teha. Äh, nii et, et kui see raha on tõesti uus raha ja kui me tunnistame et, et kaheksakümmend kuus protsenti eh, pagulastest, eh, põgenikest siis ei tuleks Euroopasse eh, ja kui see raha aitaks inimeste elusid päästa ja aitaks inimestele jääda oma koju, kodudesse, siis ma arvan, et me peaksime selle raha eraldama. ning lõpetuseks näib, et see teatis Äh, jätab mulje, et Euroopa Liit on välispoliitikas rahastajana tõhusam kui tegutsejana. ma arvan, et me peaksime panema suuremat rõhku rändediplomaatiale. me sooviksime, et Euroopa Liit mängiks ka suuremat diplomaatilist rolli konfliktide lahendamisel ja tegutse aktiivselt selle eest, et rahvusvahelisest humanitaarõigusest ja inimõigustest kinni peetakse. Äh, ma tean, et äh, kõrge esindaja isiklikult kavatseb sellega tegeleda ja selles ja paljudes teistes küsimustes toetame me teda ja äh, härra Timmermansi. aitäh, härra Howitt. ja nüüd äh, on teile sinise kaardi küsimus härra Korvin Mikkelt. palun, härra Korvin Mikke. kas teil on hoopis protseduuriline küsimus? Äh, härra Howitt ütleb, et ta ei taha vastata härra Korvin Mikke sinise kaardi küsimusele. härra Howitt, tegemist ei ole sinise kaardi küsimusega, härra Korvin Mikkel on äh, protseduuriline küsimus, niisiis, härra Korvin Mikke, teil on sõna, palun mina kasutasin oma kõnes sõna rämps tegelikult poola keeles ma kasutasin äh, natukene leebemat väljendit äh, ning äh, ma kasutasin tõesti rämp, sõna rämps ja mitte sõna kõnts oma sõnavõtus. niisiis. όσων είπατε προχωρούμε στους επόμενους ομιλητές igatahes ei olnud selle sõnavõtt meeldiv, aga me läheme nüüd edasi ja nüüd saab härra Suulik üheks minutiks sõna. aitäh. meil on Euroopas äh, liiga nõrk poliitika selleks, et inimesi kaitsta. me peame maksma teistele riikidele selle eest, et nad pagulased äh, meist eemal hoiaks, see on Äh, väga ohtlik, äh, sellepärast et äh, me puudame need inimesed teistest sõltuvaks, kui suleti Makedoonia piir, siis see oli paratamatu ja see viis ka kaasa kokkuleppele Türgiga, me teame ka, et Austria on sulgenud piiri Itaaliaga, niisiis tegelikult äh, Äh, küsimus ei olegi selles, milliseid sanktsioone saab kehtestada, milliseid kokkuleppeid Aafrika riikidega äh, sõlmida, me peame aitama neid inimesi, kes vajavad abi ja aitame neid inimesi oma kodudes, sest et suurem osa inimesi Euroopas ei soovi massilist sisserännet aga poliitikud ei saa sellest aru ja nad, ja kui nad inimesi ei kaitsta, siis hakkavad valijad toetama äärmuslasi, mitte sellepärast, et nad ise oleksid äärmuslikud, aga kahjuks äh, nad tunnevad, et poliitikud on neid alt vedanud. Teil on sinise kaardi küsimus äh, proua Kostalt, kas olete valmis vastama? jah, palun. proua Kosta, teil on sõna. aitäh Te ütlesite, et Itaalia äh, on oma äh, piirid äh, sulgenud. kas see tähendab siis seda, et me peaksime sulgema ka merepiiri ja saatma tagasi need inimesed, kes meile meritsi tulevad, sinna, kus vali-, kus on sõda ja kus inimesi taga kiusatakse? mida te nende piiride sulgemise all silmas peate, kas need inimesed tuleb merele tagasi saata? härra Sulik, teil on pool minutit aega, et vastata neid ei tohiks tagasi saada. Nad äh, äh, tuleb aga äh, vastu võtta, neid tuleb aidata nende kodude lähedal Liibüas või Türgis või Liibanonis see on lahendus, aga lahendus ei ole see, et me toome nad kõik Euroopasse ja siin ära jagame. niimoodi see asi lihtsalt ei toimi ja nüüd saab sõna härra Telitška üheks minutiks Äh, aitäh, president, lugupeetud komisjoni asepresidendid. Äh, kokkulepe Türgiga tegi lõpu inimkaubitsejate ärimudelile ning loomulikult me näeme, et nad nüüd korraldavad oma tege-, tegevust ümber, nad on valinud tee, mis on palju ohtlikum ja tihtipeale lõpeb surmaga. ning seetõttu ma pean ütlema, et see pakett, millest te räägite, on äärmiselt oluline, me võime arutada selle üksikasju, me ei ole võib-olla kõigega nõus, aga lähenemine on õige ja minu arvates ei ole mitte midagi probleemset selles, eh, kui me seome eh, arengud, eh, investeeringud ja koostöö rändevoolude kontrollimisega ja ma ei näe ka mingit probleemi selle probleemi algpõhjustega sidumisega me teame, et äh, Türgis on inimõigustega probleeme ja sellega tuleb tegeleda. ma tahan öelda, et see on õige lähenemine, aga see äh, lähenemine ei toimi piisavalt hästi, äh, kui meil ei ole ka hästi toimivat tagasisaatmispoliitikat ja sellega peame tegelema kui meil on ka see olemas, siis on, meil on olemas tasakaal ja ma arvan, et meil õnnestub siis saavutada ka ühtsus Euroopas, see ühtsus, mida meil on vaja selleks, et leida Euroopa tasandil lahendusi ja ma arvan, et äh, selles küsimuses need erimeelsused, mis meil valitsevad, kaovad. aitäh ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Pitsoto. aitäh, lugupeetud president. me ol-, meil on juba kõrini samadest tühjadest lubadustest, mida komisjon meile annab aastaid oleme rääkinud äh, ebaseaduslikust rändest Itaaliasse ja mujale, meid on nimetatud oportunistideks, rassistideks, ksenofoobideks. Teie komisjonis aga ainult räägite, räägite ja räägite ja ei tee mitte midagi, lihtsalt pistate pea liiva alla. Te äh, räägite, et need äh, sisserändajad on süütukesed ja neid tuleb aidata. Te tegelikult kasutate ära neid vaeseid inimesi see, kuidas härra Rensi rändeküsimusega on ümber käinud, on olnud tõeline nali. ja selle läbi kannatavad inimesed Euroopas ja Itaalias, iga päev tungivad eh, sajad eh, sisserändajad Itaaliasse sisse, meil on sellest kõrini, see sisserändevool tuleb peatada ja ainus viis on Itaalia piirid peatada ja neid kaitsta. ja härra Brock pooleteiseks minutiks, palun lugupeetud president, äh, äh, kõrge esindaja, komisjoni asepresident, kolleegid, kui ma siin mõningaid sõnavõtte kuulan, siis pean ma ütlema, kes ühtegi pagulast ei taha, äh, kes tahavad, need tahavad rakendada kõigi meetmeid, et ükski pagulane siia ei tule ja härra Zurich, minu arvates on pühandusteotus, et teie sellest kõigest räägite ma arvan, et äh, Tür-, äh, Türgiga sõlmitud kokkulepe on oluline äh, ja see annab võimaluse aidata inimesi just nimelt Tür-, Türgis läbi selle raha, mis me oleme eraldanud ja need asjad hakkavad toimima, näe-, näeme seda. üha vähem inimesi tuleb paatidega Türgist Kreekasse Eh, jah, loomulikult eh, me peame tegelema nende riikidega, kust nad tulevad ja me peame tõdema ka seda, eh, et see, mida komisjon üritab praegu Aafrika suunal teha, on tõesti samuti õige, sest Aafrikas on tõsised arenguprobleemid ja väga oluline on inimesi seal aidata aga oluline on aidata kaasa sellele, et pagulaslaagrites oleksid inimlikud tingimused, et inimesed saaksid sinna jääda oma koduriikide lähedale et inimesed ei hakkaks Põhja-Aafrikast siia tulema. Need on äh, mõistlikud lähenemised. Äh, äh, kui inimesed juba merel on, siis tuleb nad ka päästa ja me peame seda tegema nii Kreeka rannikul kui mujal ja me peame tõesti käituma inimlikult ja palun arendage oma ettepanekuid selles suunas edasi. aitäh, härra Brock! Te äh, Teile tahetakse esitada palju sinise kaardi küsimusi, aga ma luban ainult ühe esitada. Äh, annan sõna sellele, kes esimesena seda palus, härra Kristea. härra Sulik ja härra Telitška äh, äh, äh, esitasid oma soovi pärast teid ja nemad on juba sõna saanud, nii et, et härra Kristea, teil on sõna kallis kolleeg, et te oma sõnavõtus rääkisite nendest riikidest, kes ei soovi sisserändajaid vastu võtta. ma tahaksin teilt teada, kuidas te kommenteeritakse äh, Rumeenia presidendi seisukohta? Äh, äh, ma ei ole rääkinud riikidest, ma olen rääkinud kolleegidest, kes on pagulaste vastu ja nende meetmete vastu, mis takistavad pagulaste tulekut ja teiseks olen ma seisukohal, eh, et kui me eh, soovime, et vähem pagulasi oleks, siis me peame ka ümberasustamise probleemiga tegelema ja härra Suuliku eh, sõnavõtus, eh, sõnavõtule tuginedes tundub mulle, et me peame eh, lahendama arenguprobleemid, tegema lõpu nende sõdadele, mille eest pagulased põgelevad. see on lahendus, eh, miks inimesed üle mere ei tule ja niimoodi saame takistada inimeste uppumist Äh, äh, me äh, peame vaatlema nendele pagulastele, kes on juba Makedoonias, Kreekas, Kreeka ja Itaalia on suured Euroopa kultuuririigid ja ma ei taha, et nendest saaksid Euroopa pagulaslaagrid. me ei taha, et Euroopas olukord järjest hullemaks muutub. aitäh ja nüüd saab sõna härra Papadakis üheks minutiks, palun. aitäh selle uue rändepaketi edu äh, ja edu äh, ei sõltu uutest meetmetest, äh, see sõltub nende meetmete rakendamisest ja nende õigest rakendamisest. sellepärast, et kui me seda ei tee, siis ootab meil uus, ees uus läbikukkumine, täpselt nagu see läbikukkumine, mis meid tabas pagulaste ümberasustamisprogrammidega niisiis me peame täitma need lubadused, mida oleme võtnud, me peame austama inimõigusi, me peame äh, pöörama rohkem tänu, äh, tähelepanu seaduslikele rändeteedele, äh, meil on vaja kokkuleppeid kolmandate riikidega ja meil on vaja ka piisavalt rahalisi vahendeid, need on kõige olulisemad elemendid, mis on vajalikud selleks, et uut, uut pakti edukalt ellu rakendada meil on vaja ühtsed äh, poliitikad ja me peame ka ühtselt oma välispiiri äh, kontrollima, peame tegema lõpu ebaseaduslikule tegevusele, aga piirikontroll ei tähenda suletud piire. aitäh ja nüüd härra Lavia pooleteiseks minutiks, palun. aitäh, president. ja äh, tahaksin tänada ka komisjoni asepresidente, see ettepanek, mida me täna arutame, läheb õiges suunas. me peame tegema algust mõistlike investeeringutega, eh, mil, mis on suunatud nendele riikidele, kust pagulased tulevad. et inimesed näeksid, et eh, nende kodudes asjad arenevad me näeme, et Aafrika rahvastik kasvab pidevalt ja eh, kahekümne aasta pärast ilmselt hakkavad sealt tulema tohutud rändevood, aga meil on veel aega, et midagi ära teha meil on vaja äh, äh, stabiilseid suhteid nende piirkondadega, viissada tuhat ei ole võib-olla piisav, aga see on vähemalt algus ja me peame tegema rohkem. Äh, me rääkisime siin erinevat liiki investeeringutest, investeeringute positiivsetest, negatiivsetest mõjudest, me peame teadma, mida me täpselt nendes riikides teeme, sest et Euroopas on riike, mis ei taha sellesse ettevõtmisse panustada Eh, need riigid, mis aga piirile lähemal leiavad, välispiirile lähemal leiavad, et nad peavad midagi tegema, samas me peaksime kõik ühiselt tegutsema. Eh, ja nagu ma ütlesin, mm, me peame hoolitsema selle eest, et see Euroopa protsess oleks tõesti edukas. härra Davia, teile on härra Fransulikalt sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis sellele vastama? härra Fransulika, teil on pooleks minutiks sõna aitäh, äh, president, kallis kolleeg majandusliku olukorra tõttu ja sotsiaalse olukorra tõttu ja selle tõttu, et äh, paljudes Aafrika riikides käib praegu kodusõda, tuleb Euroopasse üha rohkem inimesi äh, eelseisvatel aastatel ja iseäranis tulevad nad Aafrikast. kas te ei arva, et lõppkokkuvõttes Äh, on Euroopa Liidul vaja pikaajalist strateegiat ja poliitikat, et selle väljakutsega toime tulla. sellepärast, et äh, ei piisa ainult praktilistest meetmetest äh, praegu, meil on vaja pikaajalist strateegiat, et probleemiga toime tulla, aitäh. niisiis, palun pidage oma kõneajast kinni, sinine kaardi küsimus ei ole kõne, kõne. härra Lavia, te saate vastata, aitäh selle küsimuse eest, kallis kolleeg see strateegia, millest me kõneleme, on midagi sellist, mis võimaldab teha investeeringuid Aafrika riikidesse. aga äh, need investeeringud ennast lühi, lühiajalises perspektiivis ära ei tasu Äh, jah, meil tuleb aastate jooksul eraldada miljardeid ja võib-olla isegi rohkem. me peame tõesti hoolitsema selle eest, et meie strateegia oleks tõhus, aga tegemist on pikaajalise strateegiaga, sest nagu ma ütlesin, lühemaajalises perspektiivis peame vaatama teistele vahenditele ja nüüd saab sõna proua Rodriguez üheks minutiks. lugupeetud komisjoni asepresidendid, kolleegid, valik on väga selge. Euroopa Äh, kas jääb selleks hea, hea, suletuks äh, mandriks, mis ennast kaitseb äh, või Euroopa loob partnerlused naaberriikidega tuleviku nimel selleks, et toetada nende riikide arengut, selleks, et paremini toime tulla rändevoogudega ja selleks, et toetada pagulasi. valik on väga selge. loomulikult see tähendab väga suurt tööd Äh, väga suurt tööd, äh, mis rajaneb investeeringutele, aga ma tahaksin rõhutada, et investeeringud tähendavad ka töökohti ning äh, väga paljusid uusi töökohti on võimalik luua nii nende jaoks, kes Euroopasse tulevad, kui ka nende jaoks, kes jäävad meie naaberriikidesse. ja me peaksime seda, neid uusi töökohti loo-, kasutama kui argumenti, veenmaks liikmesriike Eh, eraldama rohkem vahendeid sellele algatusele, sellepärast et meil on tõesti vaja suuremat panust liikmesriikide poole pealt ning ma tahaksin öelda, et siiamaani eh, noored inimesed Euroopas on sellest kõigest väga hästi aru saanud, nad jagavad meie nägemust, neil on väga palju algatusi, mis selles suunas lähevad ning mul on väga hea meel teatada, et üsna peatselt eh, tulevad noorte inimeste esindused just konkreetsete ettepanekutega ka meie ette. aitäh, aitäh, proua Rodriguez. ka teile on sinise kaardi küsimus härra Telitškalt. kuigi härra Telitška, te saite juba kümme minutit tagasi sõna, nii et, et ma ei lase teil esitada sinise kaardi küsimust, sellepärast et me oleme oma ajakavast juba maha jäänud ja te juba saite sõna. ma tänan teid mõistlikkuse eest ja nüüd saab sõna härra Rangel pooleteiseks minutiks. suur aitäh, lugupeetud president. kõigepealt äh, punkt, mis minu arvates on kõige olulisem seos, seoses komisjoni algatusega äh, tegemist on strukturaalsete teguritega meil on üks eesmärk, nimelt inimelude päästmine ja ma arvan, et siin ei tohiks kõhelda, me peame eraldama kõik vahendid, mis meil on selleks, et inimelusid päästa, neid inimesi, kes hukkuvad iga päev Vahemerel. see on üks kohustus, millest Euroopa Liit ei saa kõrvale hiilida, aga me peame mõtlema ka struktuurilistele küsimustele ja lisaks Lähis-Idale Eh, me oleme siin juba rääkinud eh, Liibanonist, me peame mõtlema ka sellele, mis toimub eh, Põhja-Aafrikas, mina olen portugallasena väga hästi kursis Aafrika olukorraga ja tõepoolest ma ka arvan, et tulevikus hakkavad paljud inimesed Aafrikast tulema Euroopa, Euroopasse ja seetõttu ma leian, on äärmiselt oluline, et me Aafrikas, just nimelt Sahara taguses Aafrikas sekkuksime ning ma arvan, et äh, komisjon äh, tõesti on astunud selleks vajalikke samme. Euroopa Liidu riigid äh, peavad komisjoni sellel teel toetama, on vaja päästa pagulasi, aga samas tuleb see kriis ka kontrolli alla saada ning seetõttu ma arvan, et me peaksime toetama komisjoni ettepanekuid ja, ja ma arvan, et see, mida komisjoni esindajad täna ütlesid, on väga hea algus, aitäh! ja nüüd saab sõna proua Fajon. aitäh, äh, lugupeetud äh, president, me sõlmime praegu partnerluslepinguid Aafrika riikidega vaesus Aafrikas aga on olnud probleemiks juba pikka aega, me oleme seda, sellele pikka aega tähelepanu juhtinud ja ma loodan, et ei ole enam liiga hilja solidaarsust üles näidata. tegelikult liikmesriikide vahel meil ei ole ju ka solidaarsust. liikmesriigid tihtipeale ei täida neid lubadusi, mida nad on andnud Äh, rändekriis ei ole ainult ähm, Euroopa probleem, jah, mulle me-, meeldib, et me nüüd läheneme sellele globaalselt, äh, aga ärgem unustagem ka selle kriisi tagajärgi, äh, me oleme selle tulemusena sõlminud kokkuleppeid riikidega, mis ei ole väga demokraatlikud, meil on vaja rohkem investeeringuid, aga me ei tohi kogu koormad jätta Aafrika õlule ja Euroopa piire sulgeda ja me ei tohi lubada ka seda, et Euroopa raha satub valedesse kätesse me peame jälgima, kuhu see raha täpselt läheb, meil on vaja tõelisi ausaid partnereid Aafrika riikide näol ja äärmiselt olulised on ka legaalsed ja turvalised sisserändeteed, neid on vaja tugevdama. Balkani tee on praeguseks suletud Äh, jah, äh, Vahemere teed veel kasutatakse ja inimkaubitsejad üritavad uusi teid leida. aga sellele, et äh, Kreekas sisserändajad saavad näiteks Skype'i teel asüülitaotluse esitada, see on oluline, et inimestele lootust anda. ja äärmiselt oluline on, et me rändeküsimustele läheneme strateegiliselt me eh, eh, peame tõesti mõtlema tõsisele ja ausale koostööle Aafrika riigi, riikidega. Eh, me peaksime looma paremad inimlikud kontaktid. aitäh. Teile on sinise kaardi küsimus härra Voigtilt, aga härra Voigt on juba täna sõna saanud. seega ma kardan, et Äh, täpselt samamoodi nagu härra Delitškagi, teie sõna ei saa. ma saan aru, et äh, huvi selle arutelu vastu on väga suur, aga me oleme juba maha jäänud ajakavast, nii et, et härra äh, Kirkos saab nüüd üheks minutiks sõna. me näeme, et Aafrikas on toimunud plahvatuslik rahvastiku kasv ning see koos vaesuse ja sõdadega Äh, tekitab rändeprobleeme. miljonid euro-, aafriklased võivad tulla Euroopa, Euroopasse. Euroopa Komisjon üritab äh, sellele probleemile leida vastust. Nad üritavad pakkuda välja uut koostööraamistikku, mis sisaldab paljusid stiimuleid Aafrika riikide jaoks ja teiste riikide jaoks meie naabruses Äh, kui te suudate meid veenda, et see, see, selle kavaga tõesti on äh, võimalik äh, midagi teha ja raha raiskamist ära hoida, kui te suudate tagada läbipaistvuse, siis ma arvan, et teie ettepanek on tõesti väga väärtuslik ja kasulik, vastasel juhul aga meil on lihtsalt selline mehhanism, Äh, mille läbi me lihtsalt kanname raha üle nendele inimestele, kes Aafrika riikides äh, võimul on. aitäh! ja järgmisena peaks saama sõna proua Schlein. aitäh, lugupeetud president ma olen nõus, et meil on vaja investeerimiskava Aafrika jaoks aga e, mulle näib, et see ettepanek keskendub e, koostöö tugevdamisele ja kolmandate riikide suutlikkuse parandamisele, e, sellele, et inimesed ei põgeneks vaesuse sõdade eest ja ei tuleks Euroopasse selles dokumendis on tingimusi, mis seavad koostöö küsimärgi alla ning seavad küsimärgi alla kõik need suhted kolmandate riikidega, need peaksid rajanema võrdsusel. on murettekitav, et see raha, eh, mis eraldatakse eh, piiride kaitseks, ei aita ju võidelda eh, vaesusega ja luua töökohti Aafrika no noortele ma arvan, et liikmesriigid peaksid minema üle sõnadelt tegudele, sest et nii palju lubadusi on jäänud täitmata. ja samuti äh, Äh, ei ole vahe lahenduseks piiride sulgemine ja ma, nagu ma ütlesin, Euroopa riigid ei taha ka ühiseid lahendusi. aitäh! sellega oleme kõnelejate nimekirja ammendanud ja nüüd läheme vaba mikrofoni juurde siin avaldati seitseteist sõnavõtusoovi ja ilmselt mõistate, et päris seitseteist kõnelejat me endale lubada ei saa, nii et kõigepealt äh, ma ütlen seda, et me saame igast fraktsioonist kellegi siin sõna võtma, nii et viis inimest saavad võimaluse midagi öelda. kõigepealt palun, härra Kill. suur tänu, kuulasin seda arutelu algusest peale. loomulikult tegemist on vägagi palju vaidlusi põhjustava teemaga ja ka tegelikult selle arutelu lõpptulemus oli mõnevõrra vastuoluline. samas tuleb ikkagi avaldada tunnustust komisjonile. esiteks, komisjon on suutnud kuidagi selle suure väljakutsega tegelema hakata ja lisaks on haaranud ka väga õigesti juhtohjad, sest et see ongi väga tähtis. kui me räägime uuest partnerluskokkuleppest Aafrikaga, siis see on mõistlik idee lisaks äh, võiks siin kasutada erinevaid kaubanduspoliitika meetmeid ja oluline ongi tagada see, et raha läheb ikkagi nendele, kes seda kõige rohkem vajavad. Äh, lisaks äh, peab meil olema tagatud see, et meil on tegemist ikkagi seaduslike rändajatega ja mitte ebaseaduslike sisserändajatega, meeldib see meile või mitte, aga see on õige tegemist on üleilmse probleemiga ja nii nagu COP kakskümmend üks, nii ka Euroopa ei saa üksinda probleemi lahendada, aga me võime anda suuniseid, haarata juhtohjad ja loodetavasti aidata panna alus sellele, kuidas pikaajaliselt tegeleda rändevoogudega. aitäh! suur tänu! ja nüüd palun äh, proua Mits tänan mina olen kolm aastat siin parlamendis rääkinud rändest, rändeprobleemidest, olen alati rõhutanud seda, et inimestel peaks olema ikkagi võimalus tulevikule oma kodumaal. aga me ju tegeleme praegu nende põgenejate päästmisega, vastasel juhul nad seisaksid silmitsi selge surmaga. ja ma olen väga heal meelel, väga äh, positiivselt saanud järgida seda, mida volinik rääkis, kus ähm, juttu oli sellest, et äh, Aafrika riikidel on ette nähtud erinevad abiprogrammid ja tänu erasektori investeeringutele ja erinevale finantsabile on äh, juba edasi liigutud, aga samas peame tagama selle, et kõik need miljardid ja investeeringud ikka lähevad õigesse kohta sest et kui me lihtsalt näeme ette rahalisi soodustusi, siis see ei lahenda probleemi suur tänu teile. ja nüüd äh, palun äh, järgmine kõneleja, teil on üks minut aega. härra Tsambatski lugupeetud kolleegid, komisjoni esindajad, kui me vaatame komisjonipoolset reaktsiooni ebaseadusliku rändega tegelemisele, siis ähm, see ei ole olnud kõige õnnestunum. alguses öeldi, et kõik pagulased on teretulnud Euroopasse ja tegelikult selgus, et paljud neist ei olegi ebasead-, ei olegi seaduslikud äh, rändajad, vaid on ebaseaduslikud sisserändajad. lisaks äh, selgus, et äh, esineb erinevaid probleeme ka sellega, kellele antakse ajutine elamisluba, kellele mitte. Äh, lisaks äh, oli meil läbikukkumine ka suhe, suhtlus äh, härra Erdoganiga, diktaatoriga, diktaatoriga, kes iga päev rikub inimõigusi, igapäevaselt äh,, igapäevaselt tegutseb demokraatlikele põhimõtetele vastu lisaks oli läbikukkumine see, et lubati härra Erdoganile lunarahana tasuda miljoneid osad kolleegid jätkuvalt ütlevad, et kõik sisserändajad on teretulnud, aga pigem viige need sisserändajad tagasi koju ja no näidake neile, kuidas seda reaalselt ellu viia. suur tänu ja nüüd. Äh, aitäh, tegemist oli väga huvitava äh, aruteluga, aga ma arvan, et Euroopal oleks tõesti vaja selget strateegiat, selget visiooni ja praegu see äh, niimoodi ei ole, me äh, ei taha lihtsalt tegutseda mõned meist räägivad arengupoliitika vajalikkusest Äh, äh, ei ole lihtsalt äh, vaja, et me annaksime Aafrikale raha, vaid tõesti me aitaksime Aafrikal ellu viia tõhusat arengupoliitikat ja meil on vaja ka legaalsed rändeteesid majandusmigrantidele, sest see on ainus viis, kuidas saame ebaseadusliku sisserändega võimata. oleks väga tore, kui inimene saaks tulla Euroopasse tööle mõneks kuuks ja siis tagasi pöörduda. meil tuleb võidelda kõikide nende tööandjate vastu, näiteks näiteks põllumajandussektoris nende vastu, kes ebaseaduslikke immigrante tööle võtavad ja me peame hoolitsema ka see, et äh, selle eest, et tagasivõtmine oleks tõhus ja selles valdkonnas Euroopa peab veel midagi tegema, aitäh. ja nüüd palun üheks minutiks on sõna härra Juristia Bounsil lugupeetud volinik, me saame aru, et te näitate üles head tahet, aga mõnevõrra olete ikkagi ju hiljaks jäänud. ma arvan, et siin ei ole tegemist liikmesriikide lühinägelikkusega. tegelikult on juba pikka aega olnud ju üldteada, et põgenikud teel Aafrikast Euroopasse surevad ja oluline on, et areng oleks just Aafrika jaoks aus ja õiglane. me tegelikult me oleme seda kõike ju teadnud juba pikka aega aga kahjuks ei ole siin tulemusi näha ja minu küsimus teile on järgmine. millised on tagatised, mida komisjon ette näeb, kuidas te tagate selle, et liikmesriigid tõepoolest muudavad oma välispoliitikat, majanduspoliitikat äh, suhetes Aafrikaga, sest need on ju kõik need muudatused, mis eeldavad seda, et me saaksime strateegiat hakata ellu rakendama. ja suur tänu, sellega on meie vaba mikrofon praeguseks lõppenud nüüd Euroopa Komisjoni nimel saab praegu sõna Euroopa Komisjoni asepresident proua Mogherini. suur tänu, president. ma kuulasin neid kommentaare, mis siin kõlasid ja ütlen otse välja, et ka meil olid omad kõhklused. samas, kui seda ettepanekut põhjalikult lugeda, siis sellest oleks väga palju kasu ja seda ma ütlen praegu alustuseks. ja meie täna pärastlõunane arutelu tõi välja väga mitu erinevat aspekti ja siin küsiti, et kas see on võib-olla selline äh, kokkulepe, meie kokkuleppe Türgiga dubleerimine, need on tegelikult kaks erinevat asja. nii nagu algusest peale on öeldud, et Türgiga seos, Türgist tulevad meile peamiselt Süüria päritolu pagulased, loodetavasti on tegemist ajutise olukorraga. meil on tõesti pagulasvood, varjupaiga taotlejate vood ja see kõik asetub konkreetsesse rahvusvahelisse õiguslikku raamistikku meie üritame sellega tegeleda ja kasutan siin terminit, mis mulle väga ei meeldi, aga see on meie tänapäeva poliitika tulemus, me kasutame sellist kiireloomuliste lahendust. siin aga pakutakse välja midagi muud, see lähtub nimelt tõdemusest, et Aafrikaga on meil olemas ühised huvid, meie eesmärk on töötada, me tegutseda selle kontinendi hüvanguks, tegutseda partnerluses ja muide, Aafrika osapool reageerib sellele väga positiivselt, kui te soovite teada. eile olin Julgeolekunõukogus New Yorgis ja seal nii Aafrika kui ka Ladina-Ameerika riigid ütlesid, et see ongi õige tee edasiliikumiseks sest et nüüd lõpuks ometi ei investeerita mitte ainult arengusse, kuigi arengus investeerimine on väga õige iseenesest ja muide, ma võin uhkusega öelda, et Euroopa Liit on esimene doonor üleilmselt, esikohal olev doonor üleilmselt ja ma võin teile ka arvnäitajad välja käia. Euroopa Liit on number üks doonor Aafrikale, meie panustame rohkem kui pool arenguabist üle maailma, nii et kuuskümmend kaheksa miljardit eurot aastal kaks tuhat viisteist, rohkem kui kakskümmend miljardit äh, toetusabi läks Aafrikale ühes aastas ja ma tunnen selle üle uhkust see on õige asi, see arenguabi. aga siin on veel üks teine küsimus, minge külastage Etioopiat, minge rääkige nende naistega, kes tulid tagasi laheriikidest, mitte Euroopast, aga laheriikidest kus neid orjastati ja kui meie töötame, me, meie toetame ILO projekte, et neid integreerida ühiskonda, et pakkuda neile välja töövõimalusi, kuulake, mida nendel Etioopia naistel on öelda ja siis tulge, öelge uuesti, et me ei tegutse õigesti, meie kaitseme nende elu, me kaitseme nende õigusi, minge rääkige noorte tüdrukutega Nigeeriast, keda kasutatakse Euroopas seksiorjadena ja öelge siis, et tõepoolest, et see kokkulepe, mida me Nigeeriaga soovime sõlmida, et selle eesmärk ei ole kaitsta nende elu ja nende õigusi. me ei suuda kaitsta inimeste elust ainult siis, kui me kaitseme neid merel paatides. me päästame inimeste elusid ka siis, kui me sekkume selle teekonna alguses või minge Lampeduusale ja kuulake nende ellujääjate jutustusi või kui te sinna ei saa minna, siis äh, vaadake seda filmi, mis jutustab äh, Lampeduusast ja tegelikult oli üks ettekanne, mis äh, parlamendis Brüsselis tehti siin paar kuud tagasi selle kohta ja täna ma ütlen teile, et nendest inimestest juba päris retke alguses saavad orjad, nad on orjastatud, ületades kõrbe, nad on ahelates Liibüas, nad on suletud nendesse paatidesse, mis sageli vajuvad merepõhja meil on oma kohustus ja ka meie Aafrika partneritel on siinkohal kohustus kaitsta kõigi nende inimeste elusid. see on ju tegelikult see, millest me kõneleme ja me teeme seda üheskoos rahvusvaheliste organisatsioonidega, teeme seda ÜRO vastavate allaüksustega, nii et see, millest me tegelikult praegu kõneleme, on töökohtade loomine, jah, tõsi, täpselt nii see on, peame looma töökohti Aafrika noortele, Aafrika naistele, ja siin on veel mitmeid näiteid riikidest, kes suutsid elatuda turismist, enne kui äh, julgeolekuolukorra muudatus, äh, muutus äh, päädis turismisektori kokkukukkumisega. ja me teame, et siin on võimalus loodud kuritegelikele organisatsioonidele, me peame nägema vaeva haridusse panustamisele, panustama sotsiaalarengule, tegelema inimõiguste kaitsega, inimeste kaitsega, see on ju see, millest me kõneleme niisiis, kas sellest kõigest piisab? ei, sellest ei piisa aga andke andeks, me peame vähemalt alustama selle õige asjaga ja siis kümne aasta pärast inimesed, kes äh, astuvad meie jalajälgedes, nad jätkavad seda rada ja, ja siis nad äh, ilmselt äh, vaatavad, et ähm, et mida meie tegime kümme aastat tagasi, võib-olla kui kümme aastat tagasi oleks tehtud teisi otsuseid, oleks ka praegune olukord parem. aga kusagilt tuleb ju alustada me saame aru, et need valikud kahekümne nelja tunni jooksul olukorda kardinaalselt ei muuda, aga meil ei ole sellist poliitikat ju välja pakkuda, mis lahendust koheselt pakuks. me peame lõpetama illusioonide müümise inimestele. samas me saame koheselt teha algust heade algatustega, teha seda partnerluses teiste riikidega, et olukorda muuta, et teha algust. nii et see on see, mida meie tänasel päeval välja pakume see on kõik seotud sellega, et ka rände tavapärased kanalid tuleb avada. see on äh, kindlasti ka õige ja see omakorda on seotud selle vajadusega, et liikmesriigid äh, toimiksid äh, sidusalt. me, me kõik peame täitma oma rolli, ka rahvusvahelised asutused, Aasia riigid, Ladina-Ameerika, Põhja-Ameerika rahvusvahelised organisatsioonid, ÜRO, kõik peavad täitma siin oma rolli, ka meie Aafrika partnerid sest et ainus võimalus muuta midagi Aafrikas on mitte ainult meie juhtimise all, vaid ka Aafrika juhtlõnga, juhtlõngi järgides. nii et siin on võimalik väga paljud muuta, aga samas me ei saa Aafrika ühiskondi muuta muul moel, kui me tõesti investeerime, aga lisaks investeeringutega loome ka võimaluse nende investeeringute investeeringute suurenemiseks, need, see kontinent peab järgima õigusriigi põhimõtet sest et tegelikult on seal palju probleeme, kui vaat-, kui teil on soov reisida ühe Aafrika riigi pealinnast teise pealinnast, tuleb vahepeal lennata ka Euroopasse, kas see pole mitte irooniline? nii et me vajame investeeringuid, mis oleksid kasulikud nii Euroopa kui ka Aafrika jaoks, Aafrika inimeste jaoks, nii et siit on võimalik saavutada tulemust, kus mõlemad pooled võidavad midagi. ja mõned teist mainisid ka seda, et äh, kui rändevood nüüd idamarsruudil on vähenenud, siis me näeme jälle, et äh, Vahemere keskosa marsruudil on äh, voogude maht suurenenud ja muide, politseiametnikud on süvenenud sellesse, millist päritolu need inimesed on ja pilt on muutunud. eelmisel aastal läbi Liibüa Sitsiiliasse tulid peamiselt Süüria pagulased, aga tänasel päeval on pilt muutunud olukord on praegu lihtsalt selline, et Aafrika on äh, vaene noor manner, kus on praegu toimu-, toimumas suured muudatused ja on igati mõistetav, et see kõik toimub, mis praegu toimub, kui meil ei ole pikaajalist strateegilist nägemust äh, selle olukorra lahendamiseks. nii et see on see, mida meie teile täna välja pakume, aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik ja nüüd palun härra Franz Timmermans Euroopa Komisjoni nimel ka. minu poolt ka mõned täiendavad märkused sellele, mida ütles välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja proua Mogherini. ma olen sügavalt veendunud selles, et ainus võimalus, kuidas me saame säilitada humaanse pagulaspoliitika, tuginedes demokraatlikele väärtustele, on see, kui me suudame selgelt eristada neid inimesi, nende, neid inimesi, kes tõesti väärivad rahvusvahelist kaitset ja neid inimesi, kes tulevad Euroopasse pelgalt selleks, et nad näevad siin mingeid majanduslikke väljavaateid. me oleme seda ka täna siin juba korduvalt kuulnud, nimelt liiga sageli inimesed teesklevad, et kõik need, kes Euroopa kallastele saabuvad, on majandusmigrandid. ma kuulsin täna siin kojas ka mõningaid parlamendisaadikuid eh, niimoodi üldistamas aga see on äh, absoluutselt mõistetamatu, te lihtsalt loobute oma vastutusest ja kohustustest nende inimeste suhtes, kes väärivad rahvusvahelist kaitset. ja see ongi võimalik sellepärast, et kuni praeguse hetkeni ei suutnud me piisavalt hästi neid kahte kategooriat eristada, neid, kes väärivad rahvusvahelist kaitset ja neid pagulasi, kes seda ei vääri. ja miks? seda sellepärast, et äh, liiga palju aastaid olid Kreeka ja Itaalia üksinda silmitsi selle probleemiga ja nad ju korduvalt palusid Euroopa tasandi lahendust ja ainus vastus, mille nad ülejäänud Euroopalt said, oli, et see ei ole meie probleem, see on teie konkreetsete riikide probleem, lahendage see ise. niisiis, nüüd peame leidma lahenduse probleemile ja ainus jätkusuutlik lahendus siinkohal on, kui me lahendame selle Euroopa teel me saame seda lahendada ja saavutada üle-euroopalist toetust humaanseks pagulaspoliitikaks ainult siis, kui me lahendame majandusrände probleemi ja suudame seda teha kestlikult. ja erinevad kokku, kokkulepped Aafrika riikidega ongi siinkohal üks element selle saavutamiseks ja seega ma tõsimeeli usun sellesse lähenemisviisi ma ei ole kelleltki kuulnud mingit paremat mõtet, kui teil on parem mõte välja käia, siis palun äh, tooge see kuuldavale. aga kui me laseme kõik lihtsalt Euroopasse sisse, siis see päädib meie humanitaarpoliitika lõpuga, see teeb lõpu ka üldse pagulaste vastuvõtmisele Euroopasse, kui me kõik vastu võtame ja see on täiesti kindel võimalus anda populistidele omakorda võimalus väita, et kõik need, kes Euroopasse tulevad, on oportunistid, kes soovivad lihtsalt saada paremat tulevikku Euroopas meie inimeste kulul. meil on perekonnad, kes põgenevad Aleppost, Rakast, öelge nendele peredele, et väitke neile, et nemad on majandusmigrandid. see päädiks skandaaliga seega me usume, et osana pikaajalisest kõikehõlmavast rände- ja pagulaspoliitikast vajame me ka seda, et me suudame omalt poolt näidata, et me saadame, suudame inimesi saata tagasi päritoluriiki, kui neil puudub õigus saada rahvusvahelisel tasandil kaitset. ja veelgi olulisem on see, et me loome Aafrika riikides selliseid võimalusi, et majanduskasv ei lõpet, majanduskasvu ei ole näha ainult Aafrika eliidi taskutes, vaid ka, et igal Aafrika noorel oleks võimalus ehitada üles oma elu, oma tulevik. see on see kohustus meie ees. ja loomulikult ei suuda keegi üksinda sellega hakkama saada, me vajame kõikide liikmesriikide panust kõige suurem probleem ei seisne mitte selles, et puuduvad rahalised vahendid, vaid selles, et puudub selge liikumissuund, puudub koordineeritud ettevõtmine, et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki liiguksid ühe eesmärgi suunas, samuti institutsioonid, et kõik liiguksid samas suunas, selle asemel, et meil on erinevad killustunud postkoloniaalsed ideed selle kohta, kuidas saavutada olukorra paranemine Aafrika riikides me peame saavutama mingisuguse korra oma lähenemises. ja lõpetuseks, härra president, ärgem unustagem seda, et me kõneleme siin ikkagi indiviididest. me ei räägi mingisugustest arvudest, objektidest, me räägime üksikisikutest, kellel on unistused, nii nagu minul, nagu sinul, kes soovivad paremat elu, paremat elu ka oma lastele, kes ei soovi, et maailma jõukamad riigid neid üksi jätaks. mul oli eelmisel nädalal Rootsis väga meeldiv kogemus Rootsi on riik, kes on ühe elaniku kohta võtnud vastu rohkem põgenikke kui eh, mis tahes teine riik, nad on võtnud vastu rohkem kui sada kuuskümmend tuhat eh, põgenikku. ja nüüd on meile jäämas mulje, tekkimas mulje, et vaikselt on olukord juba kontrolli alla saamas. me näeme, kuidas Rootsi ühiskonnas on toimunud teatud muudatus, kus soovitakse, et eh, see kõik lõpuks osutuks ikkagi edukaks ettevõtted pakuvad praktikakohti pagulastele, koolid võtavad vastu uusi õpilasi, kogukonnad võtavad vastu uusi kodanikke. ja ma tõsiselt loodan, et järgmisel nädalal EM-il me näeme seda, kuidas Zlatan Ibrahimovitš osutub üheks täheks. tema on nende järeltulija, kes põgenesid Balkani sõja eest mitu aastat tagasi ja nüüd on temast saanud uhke rootslane ja Rootsi on uhke Zlatani üle, nii et vaatame, mitu Zlatanit meil kahekümne aasta pärast Rootsis on, suur tänu, härra president! suur tänu teile, härra Timmermans ja suur tänu loomulikult ka proua Mogherinile!